Yes. Ladies and gentlemen, dear colleagues, we can. kallid kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad, jätkame meie koosolekut, nüüd on mul suurim rõõm tutvustada teile doktor ähm, Ali Abdel Ali, kes on Egiptuse Araabia Vabariigi Parlamendi esimees, äh, kes on siia tulnud oma delegatsiooniga välisasjade äh, komisjoni esimehe härra Tarek Radvani ja suursaadiku äh, härra Khalid El-Bakliga. doktor Abdel Al, teie külaskäik Euroopa Parlamenti on igati ajakohane, Egiptus on meie jaoks suur partner Euroopa Liidus ning äh, tervitame teie riigi, toetame teie riigi äh, stabiilsust, valitsust ning institutsioone. Astne peaminister härra Mustafa Matbuli on oma valitsus on kokku pannud äh, ja valitsuses on esimest korda ka kaheksa naisterahvast. uus äh, valitsus kinnitati ametisse neljateistkümnendal juunil ning äh, kuuleme rõõmuga teie ülevaadet viimase aja poliitilisest arengust teie riigis. mis puudutab julgeolekuolukorda, siis kolmeteistkümnendal juunil Egiptuse armee teatas, et seitseteist protsenti vägedest liiguvad Siinaist minema tahaksin tahaksime kuulda, mida teie arvate julgeolekuolukorra tuleviku kohta Egiptuses ning äh, teie piirkonnas, iseäranis Liibüas ning Gaza sektoris. doktor Abdel Al on ka parlamentaar, Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee äh, roteeruva eesistuja kohal olnud kuni maini ja me teame, et olete rääkinud ka president Tajaaniga nendest küsimustest teile tahaksime teada ka omalt poolt, millised on teie seisukohad selles küsimuses. tervitame Euroopa Liidu ja Egiptuse koostöö tugevdamist, mida tugevdavad meie partnerluse prioriteedid, mis võeti vastu juulis kaks tuhat seitseteist. meie eesmärgiks on ühiste huvide edendamine, ühiste väärtuste toetamine, valitsemine, inimõigused, sotsiaalareng ränne, julgeolek on olulisel kohal meie koostöös. tahaksin juhtida tähelepanu ka inimõiguste äh, küsimusele ning sellele, et äh, kodanikuvabaduste ja inimõiguste äh, taandumine on meile mureküsimuseks endiselt. tahaksime kutsuda üles neid põhivabadusi, mida Egiptuse põhiseadus sätestab, austama. tervitame teid, lugupeetud parlamendi esimees, Euroopa parlamendi välisasjade komisjonis, teil on sõna, palun. suur tänu, härra McAllister, Euroopa Parlamendi välisasjade komisjoni esimees. võite rääkida mis iganes keeles te soovite rääkida. meil on äh, keegi, kes tõlgib ka jutu inglise keelde, ütleb suursaadik. ja vanad prantsuse keel sobib ka, ütleb esimees. alati on äh, probleem selles, et kas tõlge toimub prantsuse keelde, äh, inglise keelde, araabia keeles, peame aga rääkima keeles, millest kõik aru saavad, see on kõige olulisem ja ma arvan, et on parem vist, kui ma üritan siin rääkida prantsuse keeles, siis no, kindlasti tõlgitakse see jutt prantsuse keelest teistesse keeltesse, teistesse Euroopa keeltesse. kõigepealt äh, suur tänu, lugupeetud äh, härra McAllister, Euroopa Parlamendi välisasjade komisjoni esimees. aitäh teile mulle esitatud kutse eest, võtsin selle rõõmuga vastu esimest korda tuleb Egiptuse Araabia Vabariigi parlamendi esimees Euroopa Parlamenti pärast kahe tuhande neljandat aastat. olukord Egiptuses muutus pärast kolmekümnendat juunit kaks tuhat kolmteist täielikult. meil on uus põhiseadus meil on äh, uus president, uus parlament. meie Egiptuse parlament äh, koosneb äh, viiesaja üheksakümne kuuest saadikust kas on mingisugune probleem? küsib härra Aasus parlamendi esimees, ei, vastab härra McAllister, et nad soovivad lihtsalt küsimusi esitada pärast. ja mina arvasin, et on probleem, ütleb härra Abdelal. meil on ähm, äh, parlamendiliikmete hulgas üheksakümmend naisterahvast ja kakskümmend erinevat erakonda esindatud. suurem osa Egiptuse parlamendi Egiptuse parlamendis valitseb erinevate erakondade koalitsioon. oleme teinud tööd erinevate eh, seadusandlike ettepanekute kallal, et majanduslikku ning sotsiaalset olukorda parandada. oleme kolme aasta jooksul vastu võtnud peaaegu nelisada seadust. Nende hulgas väga olulised seadus, seaduseelnõud, mille eesmärgiks oli õiguspärasuse äh, suurendamine ja õigusriigi põhimõtete tugevdamine äh, Egiptuses äh, ning võrdsuse tagamine koptide ning moslemite vahel varem oli mul meil raskusi eh, kopti kirikute ehitamisega, aga pärast eh, kõnealuse seaduse vastuvõtmist eh, võib kirikuid ning mošeesid ehitada lähtuvalt samast eeskirjast. kirik, kirikud ja mošeed peavad tuginema samadel äh, eeskirjadel, paladel, vähemalt samadel sätetel. sel moel üritame me äh, võrdsust Egiptust, egiptlaste vahel edendada. teine oluline seadus on sotsiaalkindlustusseadus. Egiptuses on suurem osa inimesi ei ole majanduslikult sellisel sellisel positsioonil, et nad saaksid pöörduda haiglate poole või kasutada teisi sotsiaalteenuseid. pärast selle seaduse vastuvõtmist on egiptlaste olukord sarnane Euroopa kodanike olukorraga, nad maksavad makse selleks, et saada kasu sotsiaalkindlustussüsteemi hüvedest veel üks oluline seadus äh, on investeeringuid käsitlev seadus äh, Egiptuses. pärast äh, selle seaduse vastuvõtmist on investeeringud vabad, mis tähendab seda, et investorid võivad raha üle kanda erinevate projektide rahastamiseks Egiptuses ning ta võib ka ka- ja ning äh, vabalt võib ka kasumi kanda üle Egiptusest mujale. sellest, äh, selles seaduses võetakse arvesse rahvusvahelisi eeskirju, investeeringu, välisinvesteeringute kaitse eeskirju ei ole mingisugust riigistamist, mingisugust konfiskeerimist. Need on siis äh, tagatised, mida pakume välisinvestoritele Egiptuses, tänases Egiptuses. samuti oleme vastu võtnud pressivabadust käsitleva seaduse, mille kohaselt on rangelt keelatud ajakirjanike trellide taha pistmine. kui ta, seetõttu, et ta on avaldanud oma arvamust, kas äh, ajalehtedes, televisioonis või ükskõik millise teabekanali kaudu Need on väga olulised seadused Egiptuses. Neid seaduseid on veelgi, mis käsitlevad äh, kõiki majandusvaldkondi, sotsiaalvaldkonda, poliitikavaldkondi. praegune Egiptuse olukord äh, on teile tuttav. väljakutseid on meil palju meie esimeseks äh, väljakutseks on terrorism. teiseks väljakutseks ränd, ebaseaduslik ränne. kolmas probleem, millega silmitsi seisame, on meie majanduslik olukord mis puudutab terrorismi, siis terrorismi küsimus on otseselt seotud ebaseadusliku rände teemaga. Egiptus, Egiptusesse mm, mm, parlamendiliikmed, Euroopa Parlamendi liikmed kaitsekomisjoni äh, esimehe juhtimisel ja teised kolleegid külastasid meid ja ma olen nendega rääkinud. ma olen rääkinud nendega ka Euroopa Parlamendis. ja olen ka neile öelnud, et äh, terrorism Egiptusse alguse tuhande üheksasaja kaheksakümne esimesel aastal äh, presidendi mõrvamisega Äh, jutumärkides moslemi fanaatikute poolt. pärast seda hakkas terrorism kanda kinnitama ning tasapisi on see arenenud mitte ainult piirkondlikuks, vaid lausa rahvusvaheliseks nähtuseks. selleks, et võidelda terrorismi vastu, on vaja rahvusvahelist tahet. kõik riigid peavad tegema ühiselt koostööd, püüdma leida lahendust terrorismi probleemile. koostöö, koostööd tuleb teha näiteks rahaülekannete küsimuses meil on vaja kontrollida kõiki rahaülekandeid kõikidel tasanditel. ning oluline on äh, kodanikuühiskonna organisatsioonide vahendite kontrollimine. kodanikuühiskonna organisatsioonide jaoks on äh, raha väga oluline, aga me peame olema siiski ettevaatlikud. me peame lähtuma läbipaistvuse põhimõttest ennekõike. iga inimene, iga kodanikuühendus peab deklareerima selle, kust temale eraldatavad rahavahendid tulevad. ja kuhu need liiguvad. Egiptuses on probleem, et meil on kodanikuühiskonnad, kes koguvad raha tänavatel selleks, et ehitada näiteks mošee, ehitada mõni kool, haigla ja nii edasi. aga tegelikult ei olegi see nende tegelik eesmärk. tegelikult on tegemist moodusega, kuidas vahendeid leida ning kasutada neid vahendeid siis hoopis teiste eesmärkide täitmiseks. ka terrorismi rahastamiseks, kas Egiptuses või mujal niisiis riigid ja rahvusvaheline üldsus peab ühiselt tegema, tegelema nende, äh, selle terrorismi nähtusega ning äh, kontrollima raha liikumist. samuti on vaja, et kõik riigid teeksid koostööd äh, ka luurevaldkonnas, praegusel hetkel on riike, kes ei taha luureinfot edastada. terroristlike operatsioonide kohta või konkreetsete inimeste kohta, keda on liigitatud terroristideks oma päritoluriikides me tahame julgeolekut äh, siin Euroopas, äh, Ameerikas, Lähis-Idas, aga Ameerika Ühendriikides. ning selleks, et saavutada rahu, peavad kõik riigid tegema koostööd. ka ajakirjanduse valdkonnas tuleb teha koostööd. on mõningad telekanalid, mõningad ajakirjandusväljaanded kes õhutavad terrorismi. kui meil on te telekanalid, kes kes saadavad oma saateid ringlusesse Euroopast, siis ka nende hulgas on neid, kes terrorismina õhutavad Egiptusel on suur vastutus selles valdkonnas. me peame mul paluti teha natuke lühemalt. aga see on raske, sellepärast et terrorismi ning rände küsimus on äärmiselt oluline. see on esimene probleem ähm, meie jaoks, terrorismi probleem, teine teema on ebaseaduslik ränne. Egiptus äh, pingutab väga palju selleks, et äh, rännet kontrolli alla saada, ebaseaduslikku rännet kontrolli alla kaheksandast septembrist kahe tuhande seitsmendal aastal alates ei ole mitte ühtegi alust, mitte ühtegi sisserändajat, kes Egiptuse territooriumilt on liikunud Euroopa suunas. egiptlased seda ei tee, aga välismaalased samas tegelevad äh, Äh, siiski äh, rändajate viimisega kas Egiptusest või Liibüast Euroopa poole. Egiptus äh, viib läbi kontrollid, pingutab tõesti kogu hingest selleks, et seda nähtust kontrolli alla saada. Egiptuse stabiilsus on seotud Euroopa stabiilsusega kui me tagame Egiptuse stabiilsuse, siis tagame otseselt ka Euroopa stabiilsuse. nii et me tahaksime paluda oma Euroopa sõpradel ning äh, Euroopa Parlamendi liikmetest sõpradel ennekõike anda meile mõtteid, kuidas Egiptuse ühiskond saaks äh, tugevdada rahu Egiptuses ning üldiselt meie laiemas piirkonnas, Lähis-Idas üldisemalt. Lähis-Ida piirkond on probleemide rohke, konfliktirohke, rohke piirkond, Liibüa, Süüria, Jeemen, Iraak, Sudaan, Somaalia ja nii edasi ja nii edasi Nende konfliktide tõttu on Egiptuses umbes kümme miljonit sisserändajat, kümme miljonit sisserändajat, kes elavad Egiptuses ja sealhulgas seitsesada tuhat süürlast. selline on praegu olukord Egiptuses, kui see paari sõnaga kokku võtta ning püüan siiski endiselt luua teile ettekujutust üldisest äh, olukorrast Egiptuses ning äh, kasutada võimalust teiega mõtteid vahetada ning ühiselt äh, lei-, jõuda ühisseisukohtadeni, sellepärast et me peame tegema koostööd meie riikide huvides, kas siin või Lähis-Idas ning äh, ennekõike ka gaasi valdkonnas. Äh, ka me oleme muutunud äh, viimaste aastate jooksul Lähis-Ida gaasikeskuseks ning me peaksime sellest progressist inspiratsiooni ammutama. ja seda tehes äh, loodame me alati oma Egiptuse, äh, oma Euroopa sõprade abile. kui meil on probleeme seoses ähm, kodanikuühiskonnaga, äh, pressivabadusega ja nii edasi, siis tuleb nendest teemadest rääkida. me peame tugevdama oma ühisosa suurendama oma ühisosa ning ühiselt leidma lahenduse nendele probleemidele, millel veel lahendust ei ole. mina olen igasugusele koostööle avatud ning olen valmis teiega mõtteid vahetada, meie äh, erisusi ületama ning äh, leidma ühiselt lahendusi probleemidele seoses Egiptuse olukorraga. suur tänu, lugupeetud äh, esimees, suur tänu, Euroopa Parlamendi saadikud! suur aitäh, äh, härra spiiker, teie sissejuhatavate märkuste eest. kolleegid, äh, ma olen saanud kaheksa kolleegi sõnavõtusoovid. Äh, proua Lohpiiler on number üheksa. kuna ma tahaksin teile kõigile sõna anda, aga meil saab otsa aeg, siis teen ettepaneku, et kõik võiksid piirduda ühe minutiga. Äh, siis meil oleks küsimuste voor ja siis saaksime Katari välisministri kümme minutit edasi lükata, aga see on ka maksimum, ehk siis minut kõigile, alustame härra Predast. tänu, lugupeetud esimees, suur tänu äh, äh ka Egiptuse Araabia Vabariigi parlamendi esimees, see on suurepärane võimalus teiega mõtteid vahetada, olen väga rahul, sellepärast et meil on väga palju ühiseid väljakutseid, ränne, terrorism ja Lähis-Ida üsna volatiilne ning keeruline olukord. meie fraktsioon on alati pidanud Egiptust oluliseks partneriks Euroopa Liidule ning Euroopa Liidu stabiilsuse oluliseks tagajaks. see on meie jaoks prioriteet. rahvapartei toetab demokraatliku ülemineku vallas tehtavaid pingutusi. toetame ka kõiki püüdlusi inimõiguste olukorra parandamiseks äh, Egiptuses. president El-Sisi äh, võttis samuti parlamendis sõna ning äh, rääkis tolerantsi, sallivuse poliitikast, ühisest ruumist ja nii edasi ja selles kontekstis, mis te arvate, kas inimõiguste alakomisjon Euroopa Parlamendist võiks tulla teile külla selleks, et äh, rääkida teiega inimõiguste teemast äh, teie koduriigis um,? lugupeetud äh, parlamendi spiiker, äh, kõigepealt tulevad küsimused ja siis vastate kõigile, kui teile sobib. sellisel juhul sotsialistide demokraatide nimel härra Solé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 aitäh, äh, härra esimees, austatud äh, spiiker, üks teema, millele tahtsin teiega tõstatada. Te rääkisite Lähis-Idast ja paljudest riikidest ja mainisite ainult hetkeks ühe sõnaga Gazat. mida saaks Egiptus teha, äh, mis puudutab Lähis-Ida kokkupõrkeid, kuidas mängida oma rolli, te mainisite kõiki neid riike, aga ei viidanud kuidagi Iisraeli Gaza olukorrale, mida saab Egiptus teha, et seal konkreetses piirkonnas rahu edendada? ja teiseks, eh, te mainisite tervet rida seadusi, mille te olete eh, kehtestanud, aga on endiselt eh, massprotestid, te olete inimesi kinni pidanud, kaasa arvatud juhtivaid opositsioonijuhte ja lõpetuseks Euroopa kodanikuna Äh, on probleem ühe Itaalia noore mehega, kes äh, Egiptuses mõrvati, kuidas läheb äh, selle uurimisega Giulio Legeni juhtum, kuidas on nende, sellega asjad praegu kulgenud? kolleegid, ma olen nüüd kõnelejate nimekirja kinni pannud, rohkem sõnasoove vastu ei võta ja nüüd ETSR-i nimel härra Bashir. aitäh, härra esimees ja ait-, tere tulemast härra spiikrile mina olen Egiptuses olnud paar korda, usun, et Egiptus peaks arenema ja tahan küsida ühe küsimuse teie turismipolitsei kohta, sest et julgeolek on äh, turistide jaoks, kes Euroopast teie riiki lähevad, äärmiselt oluline. kas turismipolitsei endiselt eksisteerib see nii-öelda ühe akna poliitika, kus poliit-, turistid saavad äh, kaebusi esitada? teiseks Te väga ettevaatlikult viitasite et sellele, et ajakirjandusvabadus on teie uue seadusandluse ja põhiseaduse üks keskne sammas. kas see kohaldub ka välispressile, näiteks Al Jazeerale? me usume fundamentaalselt pressivabadusse siin Euroopa Liidus. see on äh, fundamentaalse tähtsusega demokraatia jaoks, nii et ma tahaksin teada sellest äh, milline on teie vaidlus äh, Katariga ja kuidas te saaksite äh, selle vaidluse lahendada Katari ja teiste araabia riikidega? ma pean rangelt kõne ääres kinni pidama, vabandust, härra Austrevitšus. Äh, aitäh, tervitan teid ALDE fraktsiooni nimel Euroopa Parlamendis liberaalide demokraatide nimel. tahame väljendada oma muret sellepärast, et Egiptuses üha rohkem äh, Äh, survestatakse kodanikuühiskonda ja viimase kuu jooksul on see eskaleerunud. Äh, on mured individuaalsete juhtumite pärast, mis puudutavad blogijaid ja sõltumatuid inimõiguste aktiviste, nagu näiteks Amal Fatih, kes postitas video, mis mõistis hukka seksuaalse ahistamise ja samal kuul hiljem ta arreteeriti. me avaldame kiitust, et Mossad kautsjoni vastu vabastati, aga seda kõike silmas pidades, härra spiiker, kas te tahaksite kommenteerida äh, võimalust äh, sulgeda välisrahastuse juhtum ja ka neid, äh, seda drakoonilist kodanikuühiskonna seadust ja protestiseadust. härra Sole, palun. aitäh, härra esimees, härra spiiker, teie tähelepanu tahaksin pöörata proua Mosan Hassani juhtumile, keda, kellega kohtusin Äh, Kairos paar nädalat tagasi, ta on äh, Egiptuse feministlik aktivist. eile äh, kohtunik andis tema kohta otsuse ja ta on üks inimõiguste kaitsjaid, kes on saja seitsmekümne kolme juhtumi alusel kohtu all teda süüdistatakse selles, et ta õhutas naiste võimalikule vabastamisele. Äh, mis, härra spiiker, kas teie parlament on tema ja sarnaste juhtumite pärast äh, muret väljendanud? aitäh. aitäh, härra Borghesio, palun. Eh, aitäh, härra esimees, tere tulemast, härra spiiker, tahaksin teid väga tänada selle eest, äh, mida te rääkisite kahe võtme küsimuse kohta, mis puudutavad julgeolekut Euroopas ehk siis terrorismi ja rände kohta. on hea meel kuulda, et üks Aafrika juht räägib nendest asjadest nii selgelt ja mõistlikult ja meie toetaksime seda poliitikat, sest et see on meie ühistes huvides ja tahaksin juhtida tähelepanu sellele, kuivõrd oluline on Marshalli plaan. härra Tajani ka kuulutas selle välja aga tegelik äh, rakendamine on veninud. Teie riiki peaks Euroopa aitama. ja ma arvan, et äh, see oleks hea ja arendaks turismi kui silda. see arendaks ka investeeringuid. selle jaoks on teil vaja meie valitsuste toetust. Merci, Monsieur le Président, pour ces explications très claires. suur tänu, lugupeetud esimees, väga selgelt kirjeldasite seda muutust, mis toimub äh, kodanikuühiskonnas liigutakse kodanikuvabaduste, majandusvabaduse poole, see on tore. mina geopolitoloogina äh, saan aru Egiptuse julgeolekumuredest, olete äärmuslaste rünnakute ohvriks sattunud ning peate võtma sellega seoses meetmeid tõsi. tahaksin küsida, mis on teie seisukoht, teie analüüs äh, sellise ettepaneku kohta, et võiks äh, Vahemere, Vahemere lõuna poole mm, kujundada sellised äh, rändesõlmpunktid, äh, et meil oleks, meil on tõsine probleem rändega üle Vahemere ja võib-olla Egiptus võiks olla üheks tugevaks partneriks, kes aitaks meil selliseid keskusi ehitada. aitäh, härra Epidideios, palun! suur aitäh, härra esimees! Äh, härra spiiker, sooviksin teid samuti siin parlamendis tervitada. minu esimene küsimus puudutab äh, olukorda, mis on, valitseb Egiptuse ja Türgi suhetes. ja minu teine küsimus on, kas äh, Egiptus äh, sooviks taastada kahepoolse kauplemise tsooni selleks, et äh, kaubelda Lähis-Idaga? kaasa arvatud siis ka Vahemere piirkonnaga, aitäh. Madame Alju-Mari. proua Alju-Mari. president, euh, bienvenue. suur tänu, lugupeetud esimees, tere tulemast, lugupeetud parlamendi spiiker, suur tänu, et rääkisite meiega prantsuse keeles Egiptus on suur riik, suur riik, mis on väga oluline ähm, kogu piirkonna stabiilsuse ja julgeoleku seisukohast. mul on teile kolm küsimust. esimene küsimus. milline on Egiptuse roll ning Egiptuse parlamendi roll teie arvates erinevate kohalike kriiside lahendamises, millest te rääkisite, sealhulgas ka laheriikide kriis? ja teiseks, mis puudutab terrorismivastast võitlust, siis äh, tuletasite meile meelde erinevaid tegevusi, muuhulgas ka luureinfo vahetamine, luure äh, kvaliteet Egiptuses on kõigile hästi teada, aga tuleb teha ka olulist ka Euroopas tehakse olulist tööd selleks, et äh, deradikaliseerimise vastu võidelda, kas teil on oma kogemusi, millega võiksite te meie tegevust rikastada? ja kolmandaks, kui me räägime stabiilsusest, siis äh, stabiilsus tugineb ka erinevate kogukondade võrdsusel. ma saan aru, et tänane valitsus äh, hõlmab ka kopte äh, ähm, lähtuvalt põhiseaduse ettekirjutusest. ja lõpetuseks proua Lohpiirle. Have... aitäh! ka minul on küsimus, mis puudutab Giulio Regini juhtumit, mida juba mainiti, sest aastast kaks tuhat kuusteist äh, räägitakse meile, et parlament aktiivselt äh, tegutseb äh, selle küsimusega. ehk saaksite meile öelda, mida veel oleks teil võimalik teha kuni ametiaja lõpuni ja me tegeleme veel mitmete inimõiguste küsimustega, nii et meie jaoks oleks äärmiselt kasulik, kui meid kutsutaks äh, Eh, inimõiguste komisjoni liikmeid kutsutakse Egiptusesse, et me saaksime Kairos endas nendest küsimustest rääkida. ja meil on ka selliseid juhtumeid, kus inimesed on hiljuti eh, kinni peetud, Giulio Regini ema organiseerib ka näljastreiki nende toetuseks, härra Mohammed Haitam, kes on töötajate õiguste aktiviste, teatud blogijad, ja nüüd on neid, neile esitatud süüdistused mitte sellepärast, et nad kaitsevad inimõigusi, vaid neid süüdistatakse terrorismis. aitäh! härra spiiker, üksteist kolleegi võttis sõna, see näitab seda, kui palju me pöörame tähelepanu ja kui palju meid huvitab Egiptuse poliitika, üksteist kõnelejat, teil on maksimum üksteist minutit aega vastuseks, sest et pärast seda me ootame siia Katari välisministrit. palun, teil on sõna. suur tänu, lugupeetud esimees mulle esitati palju küsimusi jah, nende vastamiseks ole, nendele vastamiseks oleks vaja mitmeid äh, kohtumisi, mitmeid kuulamisi. kõik küsimused on olulised, tõesti, selles pole vähimatki kahtlust, kõik küsimused on olulised. aga teen väikse kokkuvõtte. kõik küsimused äh, käsitlesid äh, peaaegu eranditult sama teemat Euroopa Parlamendi inimõiguste alakomisjoni äh, küsimu-, äh, komisjoni võimaliku külaskäigu küsimus äh, Egiptuse parlamenti, siis küsiti ka inimõiguste olukorra kohta üldiselt Egiptuses. ja siis esitati küsimus Vahemere julgeoleku kohta. julgeolekuolukorra kohta üldiselt Egiptuses, sõnavabaduse kohta, pressivabaduse kohta, inimõiguste kaitsjate äh, probleemide kohta Egiptuses küsiti Lähis-Ida kriisi kohta, Gaza kriisi kohta. küsiti turismi kohta Egiptuses. küsiti Euroopa riikide abi kohta Egiptuses ja selle küsimusega seoses tahaksin tänada Itaalia kolleegi, kes tegi Marshalli plaani ettepaneku Egiptuse jaoks. me usume, et teie koos selle Marshalli plaaniga aitate Egiptusel olukorda parandada. esimene küsimus. inimõiguste komisjoni visiit Egiptusesse. jah. Egiptuse parlamendi spiikerina oleks mul suur rõõm Euroopa Parlamendi inimõiguste komisjoni Egiptuses tervitada me oleme väga avatud, nagu ütlesin, meil midagi varjata ei ole. kui kuskil on probleeme inimõigustega, siis äh, ja kui Inimõiguste Komisjon tahab äh, külastada meid, äh, siis olete teretulnud ükskõik millal, millal teile sobib. teine küsimus käsitles Julia Reginit. Egiptus ning Itaalia teevad äh, väga tihedalt koostööd. Äh, meie parlament ja Äh, meie partnerid. Itaalias oleme teinud koostööd äh, selleks, et äh, Giulio Regeni juhtumi osas jõuda selgusele. ja mis puudutab pressiseadust, siis pressiseadus kehtib igasuguse ajakirjanduse suhtes, Egiptuse ajakirjanduse suhtes, nii nagu ka välisajakirjanduse suhtes. ei ole mingisugust äh, vanglakaristust ette nähtud äh, kuritegude suhtes, mida ajakirjanikud toime panevad, kas äh, kirjalikust trükimeedias või audiovisuaalses meedias. mis puudutab ähm, Gaza problemaatikat, siis Egiptus äh, püüab erinevaid äh, Palestiina rühmi taas ümber liigitada, Hamas, äh, Palestiina ametivõimud Egiptuses. me püüame rääkida erinevate osapooltega ning äh, jõuda kokkuleppele erinevate äh, osapoolte vahel. ning paraku, paraku on veel ka teisi äh, välisosalisi, kes üritavad ühel moel, ühel või teisel moel seda kokkulepet soodustada või sellesse protsessi sekkuda Egiptus on saatnud palju abi palestiinlastele, kes elavad äh, Gaza sektoris, äh, toiduabi, sanitaartooteid. üks konflikt äh, teised konfliktid meie piirkonnas, kas ähm, Süürias, Jeemenis või mujal, siis Egiptus üritab nende puhul samuti igal võimalikul moel aidata kaasa rahumeelse lahenduse leidmisele nendes konfliktides mis puudutab õiguste küsimust Egiptuses, Egiptuses on nii, et kui keegi paneb toime kuriteo, siis äh, ei minda kohe kohtu ette. meil on kolme tähe, kolmetasandiline õigusemõistmine ning äh, süüdimõisteva otsuse saad olla äh, enne, kui on äh, kõik need kolm etappi läbitud. kõigepealt on äh, kohtueelne vahistus, mis võib kesta maksimaalselt kolm kuud. seejärel pärast selle ajavahemiku loo-, möödumist tuleb saa-, inimene kohtu ette tuua. ja kui on mõni inimõiguste kaitsja veel vahi all, siis tegemist on ajutise vahi alla võtmisega, mis ei tohi kesta kunagi kauem kui kolm kuud. nii et ei saa rääkida kinnipidamisest või äh, inimõiguste kaitsjate vangistamisest otseselt ja mis puudutab Inimõiguste Komisjoni visiiti Egiptuse parlamenti, siis äh, pöörduksin selle teema juurde tagasi, ma loodan väga, et Euroopa Parlamendi inimõiguste alakomisjon ning ka Euroopa Parlamendi välisasjade komisjon korraldavad lähetuse Egiptusesse. ma olen alati öelnud, et olete teretulnud Egiptusesse millal iganes te soovite tulla, oleme alati valmis teiega mõtteid vahetama ja tahaksin tänada teid äh, tänase vastuvõtu eest ning võimaluse eest äh, täna teie ees kõneleda, aitäh! härra spiiker, suur aitäh äh, teile, aitäh, et vastasite tervele hulgale meie küsimustele. see, mida te ütlesite inimõiguste alamkomitee visiidi kohta, et nad on äh, teretulnud, äh, siis aitäh. parlamendi ja meie komisjoni poolt ütlen, et me soovime Egiptusele edu, meil on vaja tugevat ja stabiilset Egiptust seal regioonis ja peame teie riiki meie jaoks võtmepartneriks, nii et äh, säilitame hea koostöö ka parlamentaarsel tasemel. nautige päeva Brüsselis ja turvalist tagasiteed koju Kairosse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 Ladies and gentlemen, dear colleagues. daamid ja härrad, kolleegid, jätkame oma koosolekuga päevakorrapunkt number kaheksateist. meil on väga hea meel tervitada täna hommikul meie komisjonis tema ekstsellentsi Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Yassim Al Tanigat, kes on Katari asepeaminister äh,, välisminister. et temaga on kaasas ka Abdul Zulaifi, kes on meile kõigile siin parlamendis ka tuntud inimene. Teie ekstsellents Euroopa Liidul on suurepärased suhted kõikide Pärsia lahe koostöönõukogu riikidega, kaasa arvatud Katariga. Euroopa Liidu Katari suhted on meie jaoks tähtsad ning meie suhted tugevnesid veelgi märtsis kaks tuhat kaheksateist, kui sõlmisime koostöölepingu. see on ka aluseks edasiseks äh, sügavamaks poliitiliseks dialoogiks ning äh, sektoriaalseks koostööks. Euroopa Parlament toetab äh, täielikult Katari pingutusi mitmekesistada oma majandust ning toetame teie tegu, tegevuskava kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks meil on ka ühispositsioon Pärsia lahe kriisi küsimuses. toetame Kuveidi eh, vahendustegevust kriisi ajal, sest Pärsia lahe nõukogu, riikide nõukogu on ju oluline eh, eh, regionaalse stabiilsuse tagaja. me oleme jälginud viimaseid arenguid, olukord on äh, kriitilisemaks muutunud viimastel nädalatel, me leiame, et olukorda tuleb rahustada ning oluline on, et Pärsia lahe riikide nõukogu oleks tugevam, mitte nõrgem. selle sõnumi saatsime välja ka äh, siis, kui me külastasime oma delegatsiooniga Riadi paar kuud tagasi. kutsusime teid siia, Teie Ekstsellents, sest me soovime, et te räägiksite meile Katari äh, seisukohtadest Pärsia lahe kriisi kohta, kuidas teie reageerite ning äh, mida te arvate Ameerika äh, äh, üritustest korraldada Camp Davidis Pärsia lahe riikide tippkohtumine, mis on nüüd edasi lükatud septembrisse. tere tulemast ning teil on sõna. Your Excellency, thank you uh,. I would like to thank all uh.... suur tänu, härra esimees. ma tahaksin tänada kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid, kes uh, annavad mulle täna võimaluse nende ees kõnelda. kõigepealt räägiksin natukene Katarist, Katari välispoliitikast ja sisepoliitikast ning sellest, kuidas me oleme ellu jäänud selles ebastabiilses regioonis, eriti pidades silmas viimaste aastate probleeme. esiteks sotsiaalsed ja majanduslikud arengud on Katari tegevuse südames olnud. see ei puuduta mitte ainult sisepoliitikat, vaid ka välispoliitikat, me oleme viimase paarikümne aasta jooksul öö, palju pingutanud selle nimel, et toetada universaalseid väärtusi terves Lähis-Idas esiteks keskendusime inimarengule. Katar on investeerinud väga palju haridusse. nüüd on Kataris maailma tasemel ülikoolid. koolid, kus valitseb sõnavabadus, akadeemiline vabadus. ning see on meie regioonis unikaalne inimõiguste valdkonnas on ka Katar viimastel aastatel edasi liikunud, töötanud välja reeglid ja määrustikud, et kaitsta inimõigusi, töötajate õigusi ning lahendada kõiki neid probleeme, mis on muret valmistanud rahvusvahelisele üldsusele naiste õigused on olnud üks prioriteete Katari sisepoliitikas. meil on Pärsia lahe riikidest naiste tööhõive kõige suurem ning ülikooli kõrgharidusega inimeste hulgas on naisi rohkem kui mehi. Katar, Katari arvates on inimarengu tegevuskavas sallivusel väga oluline koht viimasel kahekümnel aastal oleme me väga palju investeerinud Kataris eh, sellesse, et eh, arendada ka uskudevahelist dialoogi. samuti oleme keskendunud meie riigi majandusarengule, sest meie arvates see eh, aitab kasvatada meie inimeste jõukust kui vaadata viimase kahekümne aasta Katari arengut, siis võib näha, et Katar on üks suurimaid äh, maailma energiaturu äh, osalisi, kolmkümmend protsenti maailma energiast tuleb Katarist. me oleme oluline partner paljude riikide jaoks, kaasa arvatud Euroopa riikide ja ka Aasia riikide jaoks Euroopa eh, piirkonnana eh, on meie teine suuruselt turg ja eh, Aasia kõrval, kus on olulised partnerid Jaapan ja Korea, me müüme energiat näiteks Ühendkuningriigile, Poolale ja teistele riikidele. ning viimase kahekümne aasta jooksul on Katar tõestanud, et me oleme usaldusväärsed energiapartnerid. ning kui vaadata meie majanduse suurust siis tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandal aastal oli meie SKT umbes kümme miljardit dollarit, nüüd on see umbes sada viiskümmend miljardit, ehk siis viieteistkordselt, viisteist korda on suurenenud meie SKT kahekümne aastaga. selline majanduskasv ja progress on suurte jõupingutuste tulemus Katari inimeste ja valitsuse pingutuste tulemus ning see on suurendanud mitte ainult meie riigi jõukust, vaid terve piirkonna oma. Euroopa Liit on meie suuruselt teine imporditurg, kolmkümmend protsenti meie impordist tuleb Euroopa riigi, Liidust viimasel kahekümnel aastal oleme me väga palju äh, investeerinud ka infovabadusse ja vabasse meediasse. meil ei ole päris nii vaba meediat, kui teil on siin läänes, aga Araabia piirkonnas on Katar ikkagi äh, esikohal. me, me ei ole Kataris on väga palju erinevaid uudisplatvorme ähm, ning Katari valitsus on toetanud ka Al Jazeera loomist, mis on nüüd maailmatasemel uudistevõrgustik mitte ainult araabia keeles, vaid ka inglise ja teistes keeltes samuti on, leiame me, et konstruktiivne dialoog on ainuke viis, kuidas üheskoos edasi eksisteerida. Katar on loonud ka platvormi, kus erinevad pooled saavad kokku, et lahendada omavahelised probleemid läbi dialoogi, mitte konfrontatsiooni. samuti oleme investeerinud palju valitsussektoris, valitsussektorisse õiguspõhimõtet äh, austab Katar väga. me leiame, et läbipaistvus ning korruptsioonivastane võitlus on iga riigi edukuse alustala ja Katar on näidanud, et me oleme tõesti liidrid meie regioonis selles valdkonnas. me, meie inimesed usaldavad meie otsuste tegemise protsessi. Need väärtused öö, öö, Äh, on sellised, mida me tõesti äh, ise ka austame, mitte me ainult ei räägi nendest, ehk siis kõigepealt teod ja siis sõnad. see on ka meie eesmärk, et ka teised Lähis-Ida riigid austaksid neid väärtuseid. ja seetõttu oleme andnud abi ka teistele vennasriikidele Lähis-Idas. kui nüüd vaadata vahendustegevust, siis Katar on olnud vahendajaks umbes kümnel rahulepingul. kas me oleme olnud vahendajad või toetajad? Liibanon, Sudaan, Palestiina me oleme investeerinud ka palju sellesse, et äh, lastel, kes ei käi koolis, oleks võimalus ikkagi haridust saada. Äh, meil on nüüd programme, mida peamiselt toetab Katari riik. ja kasusaajate hulgas on ka Euroopa riike me tervit-, just tähistasime seda, et kümme miljonit last saab tänu meile haridust. ning leiame ka, et majandusareng on peamine jõukuse alustala, me oleme palju äh, investeerinud äh, Araabia maailmas äh, töökohtade loomisse ja majandusarengusse ning meil on institutsioonid, mis annavad võimaluse sadadele tuhandetele noortele inimestele meie piirkonnas paremate elamistingimuste loomine inimestele on ka ainuke viis suurendada stabiilsust Lähis-Idas. me oleme toetanud rekonstruktsiooniprogramme Liibanonis, Darfuris. võib näha näiteks Sudaanis, et Darfuri sisepõgenikud äh, on oma kodulinnadesse tagasi tulemas. Neil on nüüd koolid seal, äh, elamispind, äh, tervishoiuteenused. see on osa meie Katari regionaalsest tegevusest. välisasjade komisjoni liikmetena te kindlasti teate, et viimase aasta jooksul on olukord Lähis-Idas eskaleerunud, eriti Jeemen, Somaalia, Liibüa, Siiria, Süüria äh,, äh, transnatsionaalne terrorism ja radikalism. me on äh, pead tõstnud. Katar näeb, et äh, et kõik need probleemid on omavahel seotud Lähis-Idas, nad ei ole isoleeritud üksteisest. ning me leiame, et Lähis-Idas on vaja äh, luua kaasav regionaalse äh, julgeoleku äh, kord, me peame üheskoos ühiseid äh, probleeme lahendama erinevad regionaalsed jõud on aga rahvusvahelist õigust rikkudes pigem ebastabiilsust süvendanud. me oleme näinud agressiivseid kontraproduktiivseid meetmeid teatud riikide poolt Lähis-Idas ning see on pigem suurendanud probleeme ning loonud võimuvaakumi, mis on kahjuks suur äh,, täiuslik pinnas radikaliseerumiseks ja terrorismiks minu kodumaa Katar on ka mõningate äh, kontraproduktiivsete meetmete ohvriks sattunud. Äh, üleöö kehtestati blokaad meile. meie naabrid äh, peavad Katari poolt sisse viidud muudatusi ohuks ning nad väga varmalt on valmis neid kes äh, nendega ei nõustu terroristideks nimetama. Kataris me soovime muutusi, tervitame ka konstruktiivset kriitikat äh, selleks, et edasi areneda. aga me näeme ka, et äh, probleemide, probleeme ei saa lahendada blokaadi, vaid dialoogi läbi viimase aasta jooksul oleme üritanud lahendada seda kriisi, oleme kutsunud oma naabrid laua taha ning palunud, et nad selgitaks oma seisukohti ning äh, blokaadi põhjuseid. see, et Pärsia lahe nõukogu äh, riikide nõukogu nüüd kehtestas sellise blokaadi Katari vastu, sii-, selle puhul võib näha, et kahjuks meie naabrid endiselt soovivad olukorda pingestada. Nad ei soovi äh, toetada rahvusvahelist dialoogi, endiselt kasutavad neid kontraproduktiivseid meetmeid. mitte ainult meie vastu, vaid ka teiste regiooni riikide vastu. me võime, me näeme, et meie regioonis eh, eh, me ei saa lubada enam uusi kriise, meil on neid piisavalt. ning nad on negatiivselt mõjunud eh, meile ja meie regioonile. ma arvan, et meil peaks olema regionaalne mingisugune julgeolekukoostöö samas iga kriisi puhul näeme me samu osapooli igal pool, ehk siis need pooled peaksid tulema ko-, kokku ning leidma mingisuguse julgeolekualase ka koos eksisteerimisvõimaluse ning Euroopa Liidul on siin kriitiline roll mängida, sest meie regiooni kriisid kanduvad ju üle ka Euroopa riikidesse. olgu see siis põgenikevood kriisipiirkondadest äh, või rahvusvaheline terrorism. niisiis, me tervitame Euroopa riikide jõupingutusi toetamaks regionaalset julgeolekudialoogi, mida, millesse Katar tõeliselt usub, aitäh! Thank you, your excellency, colleagues, we have now time for aitäh! kolleegid, nüüd meil on diskussiooniks aega umbes kakskümmend minutit hetkel näen, et viis kolleegi sooviksid sõna. Salafranca, Pansere, Bashir, Lohbiller, Carver. kas mul jäi keegi kahe silma vahele? niisiis eh, need viis. aga enne kui ma annan sõna meie esimesele kõnele, annan sõna delegatsiooni esimehele proua Alju Marile. suur tänu, härra esimees, lugupeetud minister, teie ekstsellents, tere tulemast välisasjade komisjoni I, I can speak english but I, I think it's better. võin rääkida ka inglise keeles, aga, aga teil on parem, kui ma räägin prantsuse keeles ja teie ja minu enda jaoks ka muidugi. lugupeetud minister, tere tulemast Välisasjade Komisjoni. teen kiiresti, sellepärast et äh, esimees muudkui avaldab meile survet kõneaja osas. mul on teile ainult kolm küsimust. Katar mängib tähtsat majanduslikku rolli, aga ka poliitilist rolli piirkonnas, mis on strateegilise tähtsusega äh, majanduskasvu seisukohast kui ka stabiilsuse kohast, äh, seisukohast äh, mitte ainult Euroopa jaoks, vaid kogu maailma jaoks. ning sellest lähtuvalt majanduse küsimuses tahaksin ma teada, et millised on teie jaoks prioriteetsed majandustegevuse mitmekesistamise valdkonnad Katari jaoks ja majandustegevuse mitmekesisuse, mitmekesistamise valdkonnad Katarist ka väljaspool, millised geograafilised piirkonnad pakuvad teile rohkem huvi? ja minu teine küsimus võib-olla on rohkem poliitiline ja strateegiline, nimelt äh, käsitleb see terrorismivastast võitlust. kas te võiksite meile mõningate konkreetsete näidete abil selgitada, millised on vahendid äh, ja roll, mida äh, Katar enda äh, jaoks näeb äh, terrorismivastases võitluses, me teame, et radikaliseerimise vastane võitlus on olnud üks mureküsimus juba aastaid. ning kolmas küsimus, kriis, millest te rääkisite Pärsia lahe nõukoguga seoses. Ähm, kuidas teie näete arengut järgnevate kuude jooksul. mõnikord on tunne, et asjad hakkavad liikuma, mõnikord on jällegi tunne, et äh, selline areng võib venida aastate pikkuseks. toimus küll tehnilisel tasandil praegu kohtumine, kas on võimalik, et toimuvad ka mingisugused poliitilised kohtumised äh, lähikuude või siis lähiaastate jooksul. ja veel üks viimane küsimus, rääkisite äh, väärtustest ja põhimõtetest, millest Katar lahtub, kas te võiksite rääkida kahest küsimusest, mis meile muret valmistavad usuline sallivus, usu sellise sallivuse jõustamine, Katar on selles valdkonnas teinud mõningaid algatusi, ma tean, ja teiseks välistööjõud, sellepärast et kui me vaatame, mis maailmas juhtub, siis äh, ka meie jaoks on see teema vägagi huvipakkuv. aitäh, proua Alju-Mari ja nüüd äh, kolleegid, teen ettepaneku, et äh, kolleegid võtavad ühe vooruna sõna ja siis teie saate teha kokku kokkuvõte, nüüd meil on kaheksa sõna soovijat, nii et igaüks saab minuti, sest meil on teatav ajaline surve ja kõigepealt saab sõna härra Salafranca. Eh, aitäh, härra esimees, tere tulemast, eh, härra minister. nüüd on möödunud aasta pärast seda, kui äh, te, katkesid äh, teie riigi Egiptuse, Saudi Araabia ja Ühendat-, Araabia Ühendemiraatide diplomaatilised suhted, aga mingeid erilisi mõjusid näha ei ole. Te olete endiselt saanud pidada korralikku dialoogi Ameerika Ühendriikide ja Türgiga, nüüd on teil kokkulepe Omaaniga ja teiste osapooltega, aga selle olukorra äh, äh, tagajärg on see, et kõik kaotavad äh, Pärsia lahe nõukogu kaotab Äh, teie majandus kaotab, kuigi te olete suutnud sellele vastu seista. Äh, härra minister, millised on teie ootused? Äh, väliskomisjoni delegatsioon käis hiljuti Kuveidis ja Saudi Araabias. eile oli siin Iraani aseminister. kui palju te usaldate Kuveidi vahendustööd? milline on Ameerika Ühendriikide roll ja mida Euroopa Liit saab teha selles olukorras, kus kõik on kaotajad. kõnelejate nimekiri on nüüd suletud. härra Panseri, palun. suur aitäh ja tere tulemast, härra minister. mina tahaksin lühidalt viidata kriisile Pärsia lahe piirkonnas, me oleme mures võimalike tagajärgede pärast ma arvan, et me kõik peame üritama luua tingimusi selleks, et probleemid saaksid lahendatud. nagu meie esimees härra McAllister ka ütles, me tahaksime loota, et eh, Kuveit on võimeline vahendama, aga meie tahaksime teha rohkemat. me peame kõik tegema lisapingutuse ja ma arvan, et Katar peaks eh, üritama olla tõhusam terrorismivastases võitluses ja inimõiguste küsimustes. aga ma arvan, et Euroopal on samuti siin tööd teha, mitte ainult äh, selle dialoogi edendamisel, aga Euroopa Parlament võiks väljendada ka tasakaalustatud seisukohta. ma arvan, et võiks olla hea mõte, kui äh, vastavad äh, Pärsia lahe riikide delegatsioonid saaksid võtta siin oma seisukoha. härra Bashir, palun üks minut aitäh, härra esimees, härra minister, teie ekstsellents, tere tulemast äh, välisasjade komisjoni. ma kiidan teie riiki teie pingutustes luua Al Jazeera, mis on suurepärane sõltumatu platvorm, väga professionaalne organisatsioon. mul on kaks küsimust teile Teie ekstsellents, esiteks tahaksin, et te kommenteeriksite blokaadi mõju teie kodanikele, nende õigusele reisida eriti just äh, usu äh, kohtadesse Saudi Araabias ja selle mõjuga ettevõtetele ja tahaksin, et te väljendaksite oma seisukohta, äh, mis puudutab vahendust, kas te tervitaksite, et Euroopa Liit vahendaks lisaks Kuveidile ja Omaanile? ALDE nimel proua Valina Delanova aitäh, tere hommikust, tere tulemast, teen lühidalt. tahaksin teada, kas te kaitsete ÜRO resolutsiooni, mis puudutab kahe riigi lahendust Iisraelis ja Palestiinas? mida te arvate eh, nendest poliitikatest, mida hiljuti on kasutatud Äh, mis puudutavad äh, demonstratsioone Gazas ja vägivalla kasutamist seal. Te räägite võitlusest terrorismi vastu. kas te leiate, et äh, sellised poliitikad, mis ei austa inimõigusi, mis võimaldavad inimestel meeleheitlikku olukorda sattuda, kas te arvate, et see panustab võitlusesse terrorismi vastu või äh, Äh, tekitab tegelikku meeleheidet, äh, mis viib inimesi teele, kuhu nad tegelikult ei peaks sattuma. aitäh, proua Lohpiir, Piilar Roheliste nimel. aitäh ja aitäh, teie ekstsellents, teie avalduste eest. minul on küsimus, mis puudutab inimõigusi, eriti äh, sisserändajatest töölisi. kui töötajad, töölised mõned aastad tagasi surid, siis meil oli siin parlamendis mitmeid kuulamisi ja on väga julgustav tegelikult, et te võtsite vastu väga progressiivsed äh, seadused, mis puudutavad äh, tööliste kaitset. ja ma arvan, et selle eest äh, tuleb teid õnnitleda. ja sellega seoses lubasite, aga ainult lubasite lõpetada sponsorlussüsteem ja rakendada miinimumpalka. kas te saaksite veidi rääkida sellest, kui kaugele te olete jõudnud selle reformiga ja Kafala süsteemist lahtisaamisega ja teiseks Äh, Jeemeni konflikt, äh, see on selline konflikt, kus äh, teostatakse meeletuid sõjakuritegusid üha rohkem ka laste vastu. kas teil on mingisuguseid mõtteid selle kohta, kuidas seal leida lahendus? aitäh. kuue NGL-i fraktsiooni nimel härra Kouso. aitäh, härra esimees, härra minister Katari poliitika Süürias oli kohutav ja rahvusvahelise kriitika tõttu te tegite sammu tagasi. Te toetasite Al-Nusrat ja teisi ekstremistlikke jõude. seega tahaksin teada, milline on teie hetkeseisukoht, kas te olete õppinud oma vigadest? põhimõtteliselt teostati sõjakuritegusid, kas te olete õppinud sellest, et ei tohiks toetada ekstremistlikke terroristlikke rühmitusi? ja mida te arvate stabiilsusest selles piirkonnas? me näeme eh, eh, üha agressiivsemat Saudi Araabia poliitikat, Iraani küsimusi ja nii edasi. ja nüüd eh, härra Karver, palun. aitäh, aitäh, te ekstsellents, te rääkisite konstruktiivsest dialoogist, kas on põhjust optimismiks, mis puudutab ka Katari, Saudi Araabia suhete paranemist ja kas te saaksite rääkida äh, Katari-Iraani suhetest ja kas te saaksite kuidagi äh, peatada Iraani raha ja relvade sattumist Jeemenisse? ja milline on Katari seisukoht äh, Jeemeni hetkeolukorra koha pealt ja selle koha pealt, millised on pika perspektiivi väljavaated? proua Manescu, palun. aitäh. esiteks äh, tere tulemast äh, Ahvetisse, Teie Ekstsellents. ma loodan, et me saame äh, teha tugevamat koostööd äh, väliskomisjoni ja välisministeeriumi vahel. me allkirjastasime kokkuleppe Fraaga ja inimõiguste komisjoniga Kataris ja me peaksime olema ka proaktiivsemad Äh, selleks, et äh, regiooni stabiliseerida ja kui ma räägin meist, siis ma pean siin silmas Euroopa Parlamenti. ja mina tahaksin teie poolelt kuulda, kas te olete kaalunud äh, mingisugust lisakoostööd Euroopa Parlamendiga ja seda arvestades, et meil on ühised huvid mis puudub puudutab äh, terrorismivastast võitlust, radikaliseerumise vastast võitlust äh, ja äh, abivaldkonda, teades, et nii Euroopa Liit kui Katar on seotud rahvusvahelise abiga. aitäh, Ramona ja lõput-, lõpetuseks härra Kaan. aitäh, härra esimees. Teie ekstsellents, mina tahaksin küsida seda konflikti kohta Saudi-dega hetkel me alati teame, et äh, sekkuda ei saa ja seda peaks uurima Pärsia nõukogu, aga kui asjad ei lähe hästi, siis kas äh, meie suurepärane juht äh, proua Alju-Marii saaksid mängida siin rolli või Euroopa Liit või väliskomisjon kui selline, et kui asjad ei liigu edasi, kas oleks võimalik meil kuidagi siin aidata ja sekkuda? minu teine märkus nagu proua Lokpiirel mainis, siis äh, kafala süsteemi reformimisega on tehtud äh, samme edasi, aga siseriiklikud töötajad ei lange Katari äh, või, või majapidamises töötajad ei lange selle seaduse alla, seal töötab väga palju naisi. kas nemad saaksid ka samasuguse kaitse Katari seaduste alusel? härra esimesel mehel puudub mikrofon well,. Uh, thank you very much actually uh.... suur aitäh, uh, kümme kõnelejat, kolmkümmend küsimust. tere tulemast Välisasjade komisjoni. nii et uh, kui mul midagi kahe silma vahele jääb, siis andke märku. aga üritan asju kokku võtta nii hästi kui võimalik esiteks äh, Katari poliitiline ja majanduslik roll rahvusvahelisel stseenil. Ähm, meie eesmärgiks on äh, majandust äh, mitmekesistada. enamik meie SKT-st tuleb kütussektorist ja Äh, meil on selline mitmekesistamise äh, visioon nüüd äh, kehtestatud ja me oleme sellega jõudnud päris kaugele umbes. umbes kaheksakümmend kuus protsenti meie SKT-st on fossiilkütust ja nüüd on see oluliselt vähenenud ja oleme kasutanud meie kasutuses olevaid vahendeid, kas siis äh, majandusse investeerime niimoodi, et me mitmekesistame erinevaid tööstusi ja arendame välja tööstusvaldkondi, millel on äh, suurem mõju väärtusahelas, infrastruktuuri ehitamine, sadamad ja lennuväljad. Katari meresadam avatud septembris ja nüüd on seal kakskümmend seitse protsenti regionaalsest kaubandusest käib selle kaudu ja osa meie majanduse mitmekesistamise kavast on ka see, et me lõime fondi ajal, kui naftahinnad olid kõrgel tasemel ja otsustasime sealsed tulud, meie naftamüügitulud äh, rahvusvahelisest, rahvusvaheliselt investeerida. nii et Äh, seadsime endale eesmärgiks äh, maailma tasemel ettevõtted Euroopas, Ameerika Ühendriikides, Aasias. Euroopa on endiselt meie investeeringute peamiseks sihtmärgiks äh, erinevates tööstusvaldkondades ja nendel investeeringutel läheb päris hästi. Katari pingutused terrorismivastases võitluses ja mida me oleme siin ära teinud selleks, et võidelda ekstremismi ja radikaliseerumise vastu meie piirkonnas. Katar on päris palju investeerinud ja osa meie rahvusvahelisest arenguagendast, mida mainisin ka oma avamärkustes. meie eesmärgiks on sellega võidelda terrorismi algpõhjuste vastu. nüüd, kas me vaatame terrorismi vastast võitlust kahest erinevast aspektist, kas siis taktikalisest või strateegilisest küljest. taktikalisest küljest on äh, Katar koalitsiooni keskmeks, äh, meil on seal koalitsiooniväed sees, äh, anname neile toetust, meie relvajõud osalevad selles võitluses ja sellele, seda toetavad kõik usujuhid mis puudub terrorismi rahastamisega võitlemist, siis eh, meil on seadusandluslikus süsteemis eh, palju arenguid aset leidnud aastast kaks tuhat neliteist. märkasime, et eh, heategevus asut-, üksustele raha kogumine, tihtipeale see, see raha liikus vales suunas, sotsiaalmeediat kasutati siin äh, ära, aga me oleme teostanud uurimisi, süüdimõistmisi saavutanud, me oleme teinud päris palju, aga alati on ruumi veel olukorda parandada. ja see olukord ei ole mitte ainult meie jaoks uus, vaid kogu maailma jaoks uus. me peame tegema koostööd üha rohkem suur-, dialoogi pidama kolmandate riikidega, me oleme allkirjastanud kokkuleppe Ameerika Ühendriikidega selles äh, äh, kokkuleppes on väga palju tehnilist abi ja võimekuse tõstmist. me oleme väga palju edasi liikunud, meil on allkirjastatud kokkulepe ka Prantsusmaaga ja oleme läbi viinud esimese terrorismivastase võitluse dialoogi eelmisel aastal. arutame seda küsimust ka teiste riikidega, kus on ehk võimalik oma infovõrgustikku tugevdada, mis puudutab terrorismi rahastajaid ja oleme ka seadusi välja arendanud. mainisite ka meie siseriiklikke poliitikaid, kas puudutab siis usutolerantsi või tööseadusi. Kataris on kakskümmend aastat uskudevaheline dialoog käinud ja oleme seda teinud ka viimased kakskümmend aastat. erinevaid äh, uske esindavad inimesed saavad vabalt äh, oma usku prakti-, praktiseerida. me oleme avanud ka äh, palvetamiskohad kristlastele. ja see on selge märk sellest tolerantsist. on on riike, kes äh, konfiskeerivad lennujaamades riste ja piibleid. Kataris me usume, et äh, koos eksisteerimiseks äh, peame me pidama sellist dialoogi selleks, et inimkonnale positiivset panust anda. töötajate õigused nüüd. on saavutatud väga palju progressi viimastel aastatel ja Eh, siin on see erinevus. kui me räägime riigist, kes äh, võtab vastu kriitika, üritab positiivselt toimida ja samas on riike, kes äh, ei äh, luba mitte kellelgi neid kuidagi kritiseerida ja ja nad hakkavad nende kriitikute vastu võitlema. meie tervitame sellist kriitikat. Euroopa Parlamendi liikmed tulid meie juurde, külastasid meid viimase kolme-nelja aasta jooksul ja nüüd on toime pandud väga palju muudatusi, oleme suurendanud meie koostöö ja dialoogi intensiivsust suuresti ka tänu meie sõpradele. oleme allkirjastanud kokkuleppe äh, äh, inimõiguste alamkomisjoniga ja vaatame, kuidas oleks võimalik seda koostööd välisasjade komisjoniga laiendada ja ka teiste valitsusasutustega meil on samad väärtused teiega. ja see tähendab meie jaoks äh, päris palju. me ei lepi sellega, et ükski tööline sureb äh, meie riigis, sest et äh, ei, ei ole vajalikke seadusi, järelevalvet, karistusi tööandjatele ja riik teeb endast parima selleks, et saavutada töötajate jaoks parim tulemus ja pakkuda nii häid tingimusi kui võimalik meie näeme neid meie arengupartneritena, nad panustavad meie arengusse ja nad mängivad eh, kriitilist rolli meie progressis väikse riigina, kellel on väike elanikkond ja me väga hindame seda. mis puudutab eh, töötajate surmasid, mõned küsimused olid selle kohta üks on sama, mis tuhat, üks töötaja on sama oluline kui teised. aga Katari süsteem ei tolereeri ühegi töötaja surma isegi enne igasuguseid reforme ja reegleid ja piiranguid, aga me tõesti jah, tegelesime sellega oleme kahekordistanud äh, inspektorite arvu, oleme välja arendanud ka koostöövõrgustiku, ILO büroo on nüüd Dohas ja nad aitavad meie tööministrit äh, võimekusi tõsta. üritan äh, kõik nüüd äh, Katariga teemal kokku tuua, et ma saaksin pärast rääkida regiooni küsimustest. mis puudutab äh, Kefala süsteemi ja sponsorlust, äh, uus seadus on nüüd jõustunud ja kõik ettevõtted on muutmas oma käitumist vastavalt uuele seadusele, kus tegemist on lepingulise töösuhtega, mitte sponsorlussüsteemiga ja ka palgakaitsesüsteem on nüüd rohkem kui aasta juba jõustunud ja töötab väga hästi. Pärsia lahe piirkonna kriisist ja sellest, kuidas liikuda edasi. hetkel on meil ummikseis Katar on väljendanud oma soovi avatust dialoogiks, eh, tervitanud igasuguste sõbralike riikide pingutusi. Kuveit on olnud vahendaja. ja kõik meie rahvusvahelised partnerid eh, toetavad Kuveidi emiiri missiooni. Katar on eh, Kuveidi emiiriga väga positiivselt suhelnud äh, kuni hiljutiste kirjadeni, kus Kuveidi emiir palus kõiki Pärsia lahe riike äh, tulla ja arenguid arutada, äh, Pärsia lahe piirkonna kriisi küsimust arutada. Katar oli ainuke, kes vastas Kuveidi emiirile umbes kolm nädalat tagasi, mitte ükski teine riik ei ole veel vastanud. nii et me leiame, et see lahendus tuleb äh, rahuliku dialoogi kaudu, mitte mingisuguse surve kaudu või nullsumma mängustrateegiat kasutades. usume, et eh, hetkel kriisist kaotavad kõik, meie inimesed kaotavad, eh, meie regionaalne julgeolek kaotab sellest ja meie rahvusvahelised partnerid eh, jäävad ka ka kaotajaks, sest et Pärsia lahe riigid ei ole ühinenud plokk ja need blokeerivad riigid üritavad lihtsalt ignoreerida asjaolu, et nad seavad ohtu regionaalse julgeoleku. Pärsia lahe nõukogu tulevik, äh, loodetavasti on see edukas, aga kõigepealt äh, me peame vaatama, millised on need põhimõtted, mis äh, kohustavad äh, liikmeid mitte teistele liikmesriiki rünnata ja kuidas me saaksime neid põhimõtteid edasi arendada, et oleks tagatud, et meie kollektiivne julgeolek, äh, et sellest kinni peetakse. mis puudutab äh, Süüria ja olukorda, milline on Katari roll Süüria olukorras ja Katari toetus al-Nusrale, kahjuks äh, Äh, see, kes siin mainis, et Katar toetab al-Nusrat, see on valeinformatsioon. Katar ei ole kunagi kaotanud ei al-Nusrat ega ühtegi teist ekstremistlikku rühmitust Süürias. meie toetasime äh, selgelt mõõdukat äh, opositsiooni ja selles toetuses liitusid meiega ka Euroopa partnerid, mitte ainult Katar ei teinud seda. Katar, Saudi Araabia regionaalsed partnerid ja ka Euroopa partnerid, Ameerika Ühendriigid, kõik koos, ühes ruumis tegutsedes äh, kanaliseerisime oma toetuse. kahjuks äh, äh, meediat mõjutas propagandaga, propagandakampaania minu riigi vastu, mis kogu selle kriisi alustas ja me loodame, et inimesed uurivad rohkem ja saavad aru, et Katar ei ole kunagi tolereerinud selliseid ekstremistlikke rühmitusi me ei toetanud kunagi inimesi, kes äh, on äh, lojaalsed Al-Qaeda või Daeshile. Nemad peavad äh, läänt vaenlaseks, vaenlasteks ja moslemiriike reeturiteks ja meie jaoks on see suurem oht kui vaenlaseks pidamine, nii et me teame, et need radikaalsed rühmitused lõppkokkuvõttes tulevad tagasi ja kahjustavad meid, mosle-, moslemiriike seal piirkonnas ja meie saame sellest rohkem kahju kui keegi teine, nii et me saame sellest aru, me tunnustame seda fakti ja seetõttu me töötame strateegiliselt selleks, et oleks kindel, et terrorismile ei suunata mingisuguseid rahasid, me, ja et me võitleme terrorismi vastu ka pikas perspektiivis, sest et investeerime haridusse, jõustamisse, me anname lastele koolis haridusvõimaluse, ma asendan relva tema käes eh, pliiatsiga ja annan talle võimaluse selle relva, millega omaenda tulevikku paremini üles ehitada ja panustada regiooni paremasse tulevikku. paar asja jäi mul vist eh, tähelepanuta, viimased punktid puudutavad Katari eh, suhet Iraaniga. meie ja Iraani poliitikates on märkimisväärseid erinevusi, mis on meie regiooni jaoks äh, Äh, kriitilised, aga neid erinevusi on ületada võimalik ainult otsese dialoogiga. selles osas on kõik nõus, me ei tohiks lihtsalt vastanduda äh, meie piirkonnas. kes selle konflikti eest maksavad, meie piirkonna inimesed, kas siis Süürias või Jeemenis, äh, teistes riikides Jeemeni olukord, meie olime osa koalitsioonist aastal kaks tuhat viisteist, kui see algas, sest et see tähendas äh, seda, et äh, eesmärgiks oli poliitiline lahendus, et inimesed liituksid Pärsia laenukogu algatusega, aga nüüd on kogu see suund muutunud, me näeme see, et on salavanglad, piinamine, koalitsiooniliikmetel on konfliktsed eesmärgid ja me ei näe mitte mingisugust progressi või lootust äh, poliitilise toetuse saamiseks. Katar ei toeta mitte kunagi eh, Iraani või ühtegi teist sellist seisukohta eh, Jeemeni sõjas. me ei toeta koalitsiooni seisukohta Jeemeni sõjas, me toetame seda, et eh, Jeemeni inimesed saavutaksid suurema stabiilsuse ja et erinevad Jeemeni osapooled tuleksid ühe laua taha ja leiaksid lahenduse omaenda rahva jaoks Äh, Jemen on tundlik riik kokkukukkumise serval, kümme miljonit inimest kannatavad äh, nälja käes ja hiljutiste sõjaliste operatsioonidega tõttu äh, rohkem kui kaheksa miljonit on jäänud näljakätte, nii et aasta lõpus on Jeemenis kakskümmend miljonit inimest, kes kannatavad nende rikkumiste käes ja samas me näeme, et rahvusvaheline kogukond on äh, mobiliseerunud ainult selleks, et hukka mõista, mitte aga abistada. meil on vaja konkreetseid samme. E, kõik meie piirkonna sõjad peaksid lõppema, me peaksime tulema tagasi loogilise ja mõistliku mõtlemise juurde. suur tänu, et tulite meie välisasjade komisjoni, suur tänu arvamuste vahetuse eest, see on väga kasulik meie komisjoni liikmetele Kataril on palju sõpru meie komisjonis, aga jääme neutraalseks lahe sõja küsimustes, lahe kriisi küsimuses ning samas me tahame Pärsia lahe nõukogus ühtsust ning teie sõnum selles küsimuses oli väga kasulik meile. suur tänu ka teile, suur tänu kõik, et te tulite täna siia kohale ja suur tänu, et kutsusite meid siia ja suur tänu ja kutsun kõiki teid, teie välisasjade komisjoni ning alakomisjonide liikmeid meie juurde, et te saaksite oma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 Ladies and gentlemen, dear colleagues. daamid ja härrad, kallid kolleegid, me oleme viisteist minutit oma ajakavast maha jäänud ning paluksin Katari sõpradel nüüd vaikselt saalist lahkuda kas te võiksite palun ukse taga vestelda, meil jätkub koosolek, kui see on vähegi võimalik, palun. So second try. üritame uuesti, päevakorrapunkt kaheksateist A, milles eile kokku leppisime. ja räägime Moldovast. paari sõnaga siis äh, tutvustaksin seda teemat teile, et me saaksime järgmist kolmekümmet minutit struktureerida. me peame rääkima kahest teemast, kõige viima-, viimatine areng äh, Kišinevis, äh, millest, mis teema, mis tõstatati eile ning siis peaksime rääkima ka ühest parlamendi küsimusest. mis puudutab äh, teisipäeva õhtust arengut, äh, siis te teate, et Kišnav äh, kohus otsustas mitte kinnitada linnapea valimise õiguspärasust ning annaksin sõna raportöörile, härra Austrevitšusele, kes räägib meile sellest teemast üksikasjalikumalt. ja Äh, enne kui ma annan sõna välis, siis annaksime sõna välisteenistusele kommenteerimiseks ja siis tõstataksin ka teise teema äh, enne seda, et saaks rääkida mõlemast teemast. kahekümne esimesel märtsil äh, esitas härra Scholz QNGL-i pärast parlamentaarse küsimuse finantspettuste uurimisega Moldovas ja vastavalt eeskirjadele oleksime me pidanud saama kuue nädala jooksul vastuse ja siis võib selle küsimuse võtta meie komisjoni päevakorda. nüüd on ähm, äh, need nädalad möödunud, nii et äh, artikkel saja kolmekümnest punkt A-st lähtuvalt meie kodukorras võtame selle päevakorda. kõigepealt siis äh, ähm, räägime Chisinau linnapeast ja siis seejärel sellest suulisest küsimusest siis ähm, saab äh, veel lõpuks sõna ka proua Floriana Tsipala, kes on rände- ja siseasjade peadirektoraadist siin meie ees. Petras kõigepealt. suur tänu, et võtsite selle küsimuse meie päevakorda et me saame sellest teemast rääkida, nagu me kõik teame. Euroopa Liit ja Moldova Vabariik on assotsieerunud partnerid ja me oleme pühendunud assotsieerumisleppe rakendamisele, Euroopa Liit peab sellest kinni, tõstab järelevalvet ning toetab äh, Moldova Vabariiki igas mõttes. ja Moldova Vabariik ise on võtnud endale kohustuse poliitilisi, majanduslikke, äh, õiguslikke tingimusi täitma, et äh, täita assotsieerimisleping Euroopa Liiduga. jah. endine Chisinau linnapea Karin Kirtuaka võeti pidi ametist tagasi astuma, äh, sellepärast et teda süüdistati äh, vahendite vale kasutamises ja e-, esi-, kahekümnendal mail toimus esimene uute valimiste voor ja, ja kolmandal juunil teine äh, voor. meie suureks üllatuseks üheksateistkümnendal juunil Chisinau linnakohus otsustas, et äh, nende kiirvalimiste tulemused äh, ei kehti äh, pärast seda, kui oli kaks korda see kohtuprotsess edasi lükatud. Chisinau omavalitsuse valimised kahekümnendal mail ja kolmandal juunil ei ole siis kohtu hinnangul kehtivad ning äh, Andrei Nastaša, kes valiti linnapeaks ning kes äh, esindab Euroopa-meelset äh, väärikuse ning tõe platvormi, jäi ametisse kinnitamata. Nastaše võitis üle viiekümne kahe protsendi häältest ju-, kolmanda juuni valimistel sotsiaaldemokraatide kandidaat Jeron Zehan jäi kaotajaks nii et äh, lugupeetud äh, esimees, lugupeetud kolleegid, vastavalt meie ühisele avaldusele, milles on leppinud kokku nõukogu parlament ning nõukogu äh,, Euroopa Parlamendi komisjon ning nõukogu eelmise aasta juunis on kirjas, et pidades silmas valimissüsteemi muutust Moldova Vabariigis ning äh, rõhutavad Euroopa Parlament, Nõukogu ning komisjon, millised on äh, makromajandusliku äh, abi andmise tingimused, üheks tingimuseks on tõhus demokraatia, äh, sealhulgas mitmepoolne parlamentaarne süsteem, õigusriigi põhimõte ning inimõigustest kinnipidamine. komisjon ning Euroopa välisteenistus peavad selle eeltingimuse täitmist jälgima kogu mikromajand-, makromajandusliku abiperioodi jooksul ja nii edasi ja nii edasi. selline ühine otsus, mida ma ei sea küsimärgi alla, juhib tähelepanu äh, sellele, millistes äh, tingimustes see otsus langetati. väga paljud inimesed tulid Tšišinaus äh, eile tänavale, ei tea, kauaks nad sinna tänavale jäävad aga ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et me peame olukorral silma peal hoidma selleks, et meil peab olema piisavalt tõendeid selle kohta, et äh, poliitilisi tingimusi ei täidetata piisavalt äh, Moldova Vabariigis. selleks, et meil oleks hea raport Moldova Vabariigi osas, mille me peame äh, veel suve kokku leppima, milles me peame suvel kokku leppima, selleks, et meil oleks hea raport, peame me näitama, millisel määral Moldova täidab poliitilisi tingimusi äh, ning kas me saame õigel ajal anda siis äh, finantsabi, makromajanduslikku abi. kahekümne kuuendal veebruaril kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal nõukogu jällegi kord tegi väga head järeldused, tuletame teile nüüd meelde, lõiked äh, üheksateist ja kakskümmend neli äh, käsitlevad seda, et ähm, äh, abi Moldova Vabariigile peab tuginema konkreetsel ning äh, rahuldaval tegevusel täielikus tingimuslikkuse austamise, täielikus tingimuse austamise õhustikus mm, kohtuotsuse analüüs ja argumendid, millel millele otsus tugines, võtaks aega, ma ei tahaks sellest seda teemat ka politiseerida, sellepärast et me räägime siin õigusriigi põhimõttest ning äh, kohtusüsteemi äh, sõltumatusest, kuid tahaksin äh, peadirektoraadilt, vastutavalt peadirektoraadilt küsida, millisel määral see teema mõjutab tingimuslikkuse täitmist. suur tänu ja nüüd siis teine teema, Helmut Scholzi küsimus. suur tänu, esimees nagu te juba ütlesite, esitasin suulise küsimuse, äh, et küsi-, komisjon saaks kirjalikult vastata sellele küsimusele. ja see on seotud siis Moldova Vabariigi finantspettuste juhtumitega. nagu te äh, tõenäoliselt kõik teate, siis äh, selle küsimuse siis esitasin küsimuse selle kohta, et kahe tuhande neljateistkümnendal aastal tõid kaheldava väärtusega finantstehingud äh, kaasa selle, et äh, umbes üks miljard Ameerika Ühendriikide dollarit kanti üle välismaale Moldovas. see varastatud raha ei ole siiamaani, seda ei ole siiamaani tagasi saadet, saadud ja Briti ettevõte Keskpanga ähm, taotlusel viis uuringut läbi ja lühikene teine raporti versioon äh, avaldati, suur osa on veel avaldamata ja kellelgi ei ole juurdepääsu. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta detsembris siis äh, selgus, et äh, üsna suure tõenäosusega rohkem kui pool rahast on kättesaadavad liikmesriikidele. kas keegi Euroopa Liidu liikmesriikidest on selle varguse uurimisega seotud ja milline on nende mandaat õiguskaitseasutustega koostöö tegemiseks. ja kas me teame, kas äh, nende vahendite hulgas on ka Euroopa Liidu vahendid, sellepärast et äh, tegelikult äh, nagu kolleeg Austrevitšus ütles, olu-, viimaste aastate jooksul on antud olulist majanduslikku abi ning me tahaksime selget vastust selle kohta, millest me siin täna räägime. millised on Euroopa Liidu õiguslikud võimalused selliste varade uurimiseks, kui tegemist on varastatud ja või äh, võimalikult külmutatud varadega ja inimesed äh, selle all kannatavad. milliseid samme võtab komisjon äh, selliste kolmandate riikide vastu? Hongkongi äh, eripiirkond, äh, Ukraina, Hiina, äh, kuhu vahendid võivad olla liikunud, et neid tagasi saada. Moldova juristid on just meile teatanud, et õiguskaitseasutused tegelikult ei võta oma kohustust tõsiselt nii nagu kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta kolmeteistkümnenda juuni avalduse järgi peaks tegema. ja võib-olla Olav juba uurib seda teemat või teised institutsioonilised struktuurid Euroopa Liidus juba uurivad seda ning äh, püüavad äh, vaadata, et äh, see raha, mis on pankadest kõrvaldatud, et kas see on ikkagi Euroopa Liidus ning äh, kas me peaksime tundma muret selle pärast, kui me tahame edasist koostööd teha äh, Moldova Vabariigiga assotsiatsioonileppe raames. aitäh, Petras Austrevitšus ja Helmut Scholz. nüüd saab sõna härra Maia Haatsing, äh, teretulnud külaline meie komisjonis, suur tänu, et te tulite nii väikese etteteatamisega, aga Moldova sündmused on meie jaoks nii olulised, et tahtsime, et meid asjaga kohe kurssi viidaks suur tänu, lugupeetud esimees, jah, loodetavasti olen tõesti teretulnud külaline ka täna. kõigepealt tahaksin omalt poolt öelda, et esimesena vastan jah, sellele üldisemale küsimusele, mis puudutab viimaseid arengut ning siis räägiksin härra Šoltsi küsimusest. ehkki siseasjade peadirektoraadi esindajad komisjonist selgitavad seda küsimust hiljem täpsemalt. kõigepealt siis äh, Euroopa Komisjon ja välisasjade teenistus hoiavad silma peas, peal Moldova Vabariigi arengul ning äh, Chisinau linnakohtu otsus, millele viitas austatud parlamendiliige, Äh, ning millega ei kinnitatud äh, Andrei Nastase valimine linnapeaks, äh, see on väga murettekitav meie jaoks. tõenäoliselt olete juba näinud kõrge esindaja esindaja avaldust sel samal teemal eile õhtul üldiseid asjaolusid siin juba selgitati, härra Andrei Nastase valiti linnapea valimiste käigus üle viiekümne kahe protsendise enamusega. seda võitu tunnustasid ka vaatlejad ning ka kaotajaks jäänud kandidaat. Euroopa Liit äh, eeldab, et Moldova Vabariik täidab demokraatia mehhanismi toimimise eeltingimuse vastavalt rahvuslike rahvusvahelisele õigusele ning assotsieerimislepi, leppe tingimustele. apellatsioonimenetlus on äh, tulekul ning peab toimuma läbipaistvalt ning õiglaselt ning meie jaoks on see väga oluline, et äh, valijate soovi austatakse Chisinau äh, kodanikud on tulnud tänavale, nagu öeldud, avaldama oma rahulolematust olukorraga ning äh, meeleavaldused tõenäoliselt jätkuvad. kogunemis- ning sõnavabadus on väga olulised demokraatia alustalad, eeldame, et Moldova Vabariik äh, tagab need kõigile oma kodanikele. ja praegusel hetkel võib öelda, et meie delegatsioon kohtub asjakohaste sidusrühmadega, et olukorda analüüsida ja teeme koostööd teiste rahvusvaheliste partneritega, kelle, kes samuti tunnevad muret tekkinud olukorra pärast Ameerika Ühendriigid sealhulgas. üldine valimisraamistik, nagu öeldi, on olnud Moldova vabariigi teemalistel aruteludel tähelepanu keskmes, sellepärast et valimissüsteemi muudeti. viitasite juba äh, sellele kuidas seda kajastati Euroopa Parlamendi komisjoni ning nõukogu ühisavalduses. see ühisavaldus on lisana lisatud makromajandusliku abi otsusele ning komisjon võib-olla soovib sellest teemast üksikasjalikumalt rääkida ning täpsustada seda, kuidas on Moldova täitnud oma majanduslikke ja finantspoliitilisi kohustusi poliitiline, poliitilised kohustused, tõhus demokraatia mehhanism, mitmepoolne parlamentaarne süsteem ning õigusriigi põhimõtte austamine, inimõiguste tagamine on väga tähtsad teemad ja on selge, et me peame olukorda tähelepanelikult jälgima, kui me oma lõpphinnangu koostamisele asume. ja otsustame ka makromajandusliku abi üle mis puudutab poliitilist olukorda Moldovas, siis me ei ole tegelikult oma seisukohti eelmisest aastast alates muutnud. kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta veebruari nõukogu järeldused olid selged ning avaldame endiselt äh, kahetsust selle üle, et mõningaid soovitused, mida on esitatud, on jäänud arvesse võtmata. paar sõna ka pangapettuse uurimise mure kohta. see teema on seotud üldiselt õigusriigi põhimõtte austamisega Moldova riik, Moldova Vabariigis. Nendes järeldustes, millele just viitasin, ta soovib Euroopa Liit jällegi, et Moldova Vabariigi ametivõimud tagaksid, et pangapettuse juhtumid, mis kahe tuhande neljateistkümnendal aastal päevavalgele tulevad, saavad põhjalikult uuritud ning äh, kohtus proovitud, järele proovitud ning paistab, et Moldova valitsus on mõningaid samme siiski võtnud pankasid puudutava seadusandluse äh, kaudu selleks, et selliseid juhtumeid enam tulevikus ette ei tuleks. aga meil ei ole samas tunnet, et äh, oleks saavutatud piisavalt. see õõnestab korruptsioonivastaste reformide usaldusväärsust Moldova Vabariigis ning ähm, veel üks kommentaar minu poolt, võib-olla kommentaar, mis on mõnele kahe silma vahele jäänud, need kaks teemat on seotud äh, härra äh, Andrei Nastase isikuga, sellepärast et äh, Andrei Nastase oli üks liidritest pangapettuste vastases võitluses ning väga huvitav on see, et ühelt poolt me näeme, et et pangapettuste uurimise osas on edusammud puudulikud ja samal ajal üks eestvedajatest, kes sellele küsimusele lahendust otsis, on just oma äh, demokraatlikult valitud ametist äh, kukutatud. aitäh. suur tänu, härra Maja Harkin. kas soovite midagi lisada? ah,. siiski siseasjade peadirektoraat soovib midagi öelda. Thank you very much, Mr Chair, Floriana Sipala, Digi Home and Migration. Ähm, minu nimi on Jana Sipala. kõigepealt paari sõnaga räägiksin sellest, kui äh, tähtsaks komisjon peab poliitiliselt asjakohaste vastuste esitamist Euroopa Parlamendi küsimustele, seetõttu on meil vaja kogu sise, komisjoni siseselt äh, asju kooskõlastada teie, teie õigusega. võtsite selle küsimuse äh, oma päevakorda, aga esitame nii, nagu peab, äh, ka kirjaliku vastuse sellele tähtsale küsimusele. praegu on see poliitilise kinnitamise protsessis. kõigepealt me tahaksime kinnitada, et komisjon koos välisteenistusega peab väga oluliseks selle massipettuse küsimust ning selle tagajärgede küsimust. Euroopa välisteenistuse esindaja juba juhtis tähelepanu äh, märtsis kaks tuhat kaheksateist vastu võetud äh, nõukogu järeldustele, lisaksin omalt poolt juurde, et selle pettuse tagajärgedega tegeletakse ka assotsieerimise päevakorras kahe tuhande seitsmeteistkümnendast kahe tuhande üheksateistkümnenda aastani, mille üle peetakse läbirääkimisi välisteenistuse poolt komisjoni toetusel ning äh, mis võeti vastu äh, augustis eelmisel aastal, see on seotud äh, ja seal on käsitletud siis ka pangapettuste ning varade tagastamise küsimust. Te küsisite kaks küsimust, millised on instrumendid, mida Euroopa Liit saab kasutada Äh, sellises olukorras ja teine äh, küsimus puudutas Euroopa Liidu organisatsioonide äh, tegevust. esimene küsimus, vastaksin viidates kahe tuhande neljateistkümnenda aasta konfiskeerimise direktiivile, millega liikmesriikidel peavad olema vahendid Äh, selleks, et äh, sellise kuritegevusega tegeleda, kui on mingisugused varad, mis on liikmesriikides äh, pangapettuse tulemusena ja kui nad kuskil tuvastatakse mõningates liikmesriikides, siis lähtuvalt siseriiklikust õigustest peaksid Justiitsameti organid konfiskeerimise direktiivist lähtuvalt vastavate instrumentidega tegudele asuma. viitaksin siis varade sissenõudmise ametitele Euroopa Liidus liikmesriikide ametivõimudel on vahe, võimalus nende kaudu oma teavet vahetada, tuvastada varade liikumine ning äh, me teame, kui oluline on liikmesriikide, kui vaja, kui oluline on koostöö selleks, et tagada et äh, varad, mis on pettuse käigus kaduma läinud, ka sisse nõutakse. loomulikult äh, kõik, kes äh, õõnestavad kriminaaluurimist, on samuti vastutavad ning neid võib kohtu ees vastutusele võtta, Europol ja nii edasi, me peame ametitega küsi-, ametitelt küsima, kuidas nemad on selle teemaga seotud olnud ning selle toome sisse kirjalikku vastusesse Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi küsimusele, kui me selle esitame suur tänu selle teabe eest. ja nüüd saab, saavad sõnu, sõna kallid kolleegid, kui palju meil seda aega ka on kümme minutit või nii. nii et härra Preeda. Eh, e eh, aitäh, minu arvates on oluline siin rääkida Moldova Vabariigist kiireloomuliselt. milline, ku-, kuidas näevad olukorda Moldovas Moldova kodanikud koha peal? seal öö, on valitsuses muuhulgas ka sotsiaaldemokraatlik äh, partei, makromajanduslik abi Moldaaviale nende kahe äh, poliitiku tegevuse tõttu võib nüüd täielikult katkeda. ja samal ajal öö, äh, öö, blokeeritakse neid äh, uurimisi nende suurte pangapettuste äh, üle. kas see on ka kõik seotud nende valimistega Kišinõus? minu arvates on see selge. seda üritatakse küll peita, aga tegelikult on see nii. ning Euroopa-meelsed inimesed ei, ei saa ka oma asjadega väga palju kaugemale. seetõttu on meil siin tegemist tõsise poliitilise probleemiga ning äh, mul on küsimus, kuidas me edasi peaksime tegutsema. milline on äh, äh, Moldova valitsuse ning Moldova inimeste seisukoht, need tõenäoliselt on üsna erinevad selline äh, teema on tegelikult seotud ka Rumeenia äh, poliitilise olukorraga. sest Rumeenia toonane valitsus tõesti üritas mõjutada äh, Lääne-Euroopa seisukohti ning nii ka Eh, seda ka ei tohiks lubada, sest väga palju eh, esitati ka valesid. kas eh, meiepoolne abi tegelikult Moldaaviasse ka jõudis? funktsioneeriva demokraatia jaoks on ju oluline, et kodanike hääl oleks kuulda. aga seda väga takistatakse, see, seega tõesti me peame vaatama reaalsusele näkku kui me soovime Moldaavia kodanikele võimaluse anda. härra Postinaaru kolm minutit. aitäh! ma ei hakka siin kommenteerima härra Preeda süüdistusi, sest nad on põhjendamatud ning ma sooviksin, et te kõik vaataksite ka fakte, piirduks, piirduksite faktidega. sest kui mõningad nendest süüdistustest tõeks osutuvad, siis ma olen esimene, kes soovib, et Euroopa Liit vaataks üle oma suhted Moldovaga, kahtlemata. millised on faktid? see otsus on väga häiriv. ei ole küll õiglane kommenteerida kohtuotsuseid, aga see on poliitiliselt väga häiriv. Komment- äh,, tsiteeriksin härra Nastase, Nastaset eilsest. kohus võttis vastu poliitilise otsuse äh, hoolimata avalikkuse tahtest. aga nüüd sellest otsusest äh, teha äh, järeldus, et äh, see on, on poliitiliselt mõjutatud kas mõned poliitikute või Kišinõu valitsuse poolt, siis see on natukene suur hüpe, me ei tohiks selliseid süüdistusi ilma tõendita, tõenditeta loopida kelle huvides eilne otsus oli? kas see tuleb kasuks demokraatlikule parteile? minu arvates mitte, sest demokraatlikul parteil ei olnud oma kandidaati Kišinau valimistel ning teises voorus nad toetasid härra Nastaset. ja toimus ka ametlik äh, kohtumine Demokraatliku partei äh, ning äh, suursaadikute vahel Kishinaus, kohal oli ka USA suursaadik ning nad palusid, et suursaadikud oleks justkui sõnumitoojad härra Anastasele ning küsiksid temalt, millistel tingimustel äh, me, mil-, millist poliitilist toetust ta tahaks teises voorus ja see sõnum saadeti härra Anastasiale edasi. ning tulemus oli see, et teises voorus valitigi härra Anastase ära. sain teise vooru ööl ka SMS-i, kus mulle teatati, et Kišinaus on Euroopa-meelne linnapea, mitte sotsialist ning meie pool andis selleks ka olulise panuse see, selle sõnumi sain ma Demokraatliku partei ühelt liidrilt. kokkuvõtteks ma paluksin, et välisteenistus ja parlament kontrolliks igal võimalikul viisil, millised on, olid probleemid, kuidas apellatsioon saab asja üle vaadata, et vältida võimalikku poliitilist kriisi ning kuidas on võimalik tagada, et Äh, pa-, poliitiline maastik on piisavalt rahulik, et toimuksid ka parlamendivalimised, sest praegusel hetkel on ainult kaks võitjat. Äh, üks on Venemaa ja teine on härra Dodon. aitäh! Rebecca Harms viimase kõnelejana kolm minutit. mul on kaks lisaküsimust. ma tahaksin teada, kas need kohalikud valimised, kas seal olid kohal ka valimisvaatlejad ning soov, samuti sooviksin teada, milline on öö, Kishinau öö, valimiskomisjoni koosseis, sest nemad esitasid kaebuse kohtule. samas ma arvan, et olukord on üsna problemaatiline. ma mõistan täpselt, miks Petras Austrevitšus ühendab selle teema äh, äh, makromajandusliku abi andmisega Moldovale. aga minu arvates tuleks lahendada ka Moldova süsteemne probleem, sest äh, maksavad ju selle kinni Moldova kodanikud, kui see pettus juht-, sajandi pettusjuhtumiga uurimisega edasi minda Moldovas. ning nüüd tekitatakse veel lisaprobleeme pärast seda, kui Euroopa-meelne korruptsioonivastane poliitik valiti Kišinõu linnapeaks. ta ju otseselt astus vastu oligarhlikule süsteemile Moldovas. ma ei tea, millised menetlused on võimalikud edasi kaevata kohtuotsus. ma arvan, et peaks olema apellatsioon ning igaüks Moldovas peaks mõistma, et meie siin Brüsselis ei saa ka taluda seda, mis seal juhtus. eriti kuna Moldovas lähenevad ka parlamendivalimised sel, hiljem sellel aastal. ning seal võib eeldada samuti nende probleemide kordumist. meil on olnud Moldova kolleegidega piisavalt arutelusid juba nende probleemide üle äh, valimisseaduse reformis. mis on seotud ka valimiskampaania õiglusega ning see ei ole meie esimene küsimus ju ka sealse kohtusüsteemi sõltumatuse kohta. ehk siis kõik need küsimused, mis on seotud sellega, mis nüüd juhtus Kišinaus. oleme nendest probleemidest ammu rääkinud juba ning olukord pole kuidagi paranenud. aitäh, Rebecca Arms! selge sõnumi eest. me oleme juba viisteist minutit ajast maha jäänud anname teile paar minutit vastuseks härra Predale, härra Pošinarule ja proua Harmsile. ja ma saan aru, et härra Lennarts makromajandusliku abi öö, äh, osakonnast komisjonist on samuti kohal. kui soovite, võite öelda ka paar sõna. alustame teist. aa, siiski, teie esimesena. aitäh! tuletaksin teile meelde, et makro öö, ma, öö, majandusliku abi puhul tuleb mängu kolm elementi, esiteks majanduspoliitiliste tingimuste analüüs peab olema positiivne, teiseks IMF-i programm peab ka toimima ning kolmandaks poliitilised eeltingimused, mida juba siin täna mainiti, peavad olema täidetud. koos välisteenistuse ja teiste talitustega oleme uurinud äh, tingimuste täitmist esimese makse puhul. nagu te teate, siis mitmed tingimused seal on seotud ka tänase aruteluga. kolm tingimust on seotud korruptsioonivastase äh, võitluse ning rahapesuvastase võitlusega eesmärk on pakkuda probleemide lahenduseks struktuurseid lahendusi. Nad praegu ehitavad üles korruptsiooni ja rahapesuvastase võitluse tugevdamise üksusi, tagamaks, et on piisavalt ka ressursse, et need üksused saaksid toimida. see on seotud rahapesu vastase võitluse ja ennetuse ametiga, mis ka hiljuti oma, muudeti hiljuti tema ülesandeid ning eelarvet. see on seotud riikliku aususe ameti inimeste värbamisega ning kolmandaks uus seadus varade tagastamise kohta tuleb tagada, et see tõesti toimiks. et sellel on ka piisavalt personali ja rahalisi ressursse. Te vast ka teate, et hiljuti avaldati uus varade tagastamise strateegia. seal mängib see uus amet võtmerolli. ning meie oleme ka sellesse töösse panustanud. mis puudutab struktuurseid lahendusi, siis mainitsin, mainiksin ka seda, et äh, kolmas tegevus äh, on seotud otseselt pangapettustega, et tuleb taga, tagastada äh, need rahad, mis ebaseaduslikult riigist välja viidi pankade kaudu tahaksin rõhutada, et makromajandusliku abi andmise puhul oleme me ka rõhutanud, et need on olulised tingimused. lõpetaksingi nüüd. aitäh, härra Lennarts. härra Harding, kokkuvõtteks, aitäh. kas teil on küsimus? kas Helmut Scholz võib korraks kommenteerida, sobib see teile, palun? aga palun lühidalt. suur tänu mõistva suhtumise eest, ma kuulasin nüüd neid vastuseid. ma lootsin komisjonilt kinnitust, et nad annavad mulle ka konkreetsed vastused täpselt. loodetavasti nad seda teevad mitte jälle kolme kuu pärast, vaid varem. me me arutasime neid teemasid juba eelmine kord, kui me rääkisime makromajanduslikust abist, aga mitte midagi pole juhtunud pärast seda, ma kuulasin tähelepanelikult, mida te ütlesite, aga midagi pole juhtunud, seega me peame oma suhtumist muutma. loodetavasti edastate meile piisavalt infot, et me ka seadusandjana saame tegutseda. kolleegid mina, mul on alati väga keeruline hallata neid ko-, koosolekuid, me oleme kakskümmend kaks minutit äh, üle aja, annan nüüd sõna lühidalt härra Hartingile ning siis rohkem ähm, kommentaare ei luba. aitäh, härra esimees, kõigepealt makromajandusliku abi teema. ECFIN-i esindaja juba rääkis ka majanduslikest ja poliitilistest tingimustest mis puudutab poliitilisi eeltingimusi, võttes arvesse viimaseid arenguid, siis me leiame loomulikult, et tuleb tähelepanelikult jälgida, kuidas olukord areneb, et me saaksime siis esitada oma analüüsi, mis mõjutab ka edasisi otsuseid. ma nõustun üldise argumendiga, et Euroopa Liit või teised tavaliselt ei peaks kommenteerima äh, kolmanda riigi kohtu otsuseid, aga kahjuks Moldoval on ebameeldiv kohtusüsteemi politiseerimise traditsioon, seega tuleb seda olukorda tähelepanelikult jälgida ning nagu ma juba ütlesin, siis meie jaoks on väga tähtis, et austataks ka valijate soove. ning me, kahjuks see otsus nüüd takistab seda. ma kõigile küsimustele vist vastata ei saa vaatlejate kohta kohal olid ainult kohalikud vaatlejad, nii palju kui ma tean, siis valimiskomisjoni kohta va-, pean ma vastama ka hiljem. ning meie delegatsioon ise ka üritab läbi vaadata nüüd selle valimisseadustiku, et uurida, mida see otsus tegelikult tähendab me saame aru, et praegusel hetkel on linnapea proua Raadu, kes on sõltumatu, aga ta on poliitiliselt üsna lähedal demokraatlikule parteide ning senikaua, kuni uut linnapead ei valita, jääb ta ametisse. me ei tea, millal peaks toimuma uued valimised. see sõltub ka menetluslikest reeglitest üks võimalus on, et valimised tuleb edasi lükata järgmisesse aastasse, see tähendab seda, et proua Raadu jääb veel aastaks ametisse. aga seda me veel uurime. ma kindlat vastust kahjuks anda veel ei saa. aitäh. kolleegid, kokkuvõtteks sooviksin teile teada anda, et täna esitama koos Rebecca Harmsiga, Euronesti kaasjuhiga ning meie raportööri härra Ostevitšusega äh, avalduse Moldova olukorra kohta. me mõistame hukka demokraatlike standardite halvenemise ning kutsume üles koheselt lõpetama kohtusüsteemi sekkumise poliitikasse. siis meie raportöör Petras Austjevitšus peab koostama raporti Euroopa Liidu ja Moldova assotsiatsioonileppe kohta, selle üle peaks hääletatama ennem selle aasta lõppu veel infoks, president Dodon tuleb Brüsselisse ning ta palus mitte kohtuda ainult komisjoni esindajatega, vaid ka äh, parlamendi esindajatega. ja praegu on kavas mul lühidalt kohtuda temaga kahekümne kaheksandal juunil ning siis on võimalik ka temale väljendada mõningaid seisukohti tänasest arutelust. olgu. ilusat päeva teile!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 So dear colleagues, we come kallid kolleegid, nüüd on meil viimane päevakorrapunkt number üheksateist, see on arvamuste vahetus Saksamaa välisministeeriumi kriiside ennetamise, äh, stabiliseerimise ja konfliktijärgse rahukindlustamise humanitaarabi peadirektoriga. Äh, see võtab äh, demokraatia toetamise koordineerimisrühmaga koos ühendust härra Rüüdiger Küünik on meie külaline kes on kriiside ennetamise, stabiliseerimise, konfliktijärgse rahu kindlustamise ja humanitaarabi peadirektor Saksamaa välisministeeriumis ja härra Stefano Tomat, kes on Euroopa välisteenistuse osakonna Prism juhataja. konfliktide ennetamine, õigusriik ja julgeolekusektori reform, integreeritud lähenemisviis, stabiliseerimine ja vahendamine me oleme juba ajakavast maas, nii et tahaksin lihtsalt lühidalt öelda. esiteks, et ma annan sõna meie Saksa külalisele härra Köönihile. riiklikud poliitilised keskkonnad äh, on äh, olulised, riiklikule kontekstile kohandumine on, seda on rõhutanud Saksa föderaalvalitsus oma suunistes, mis puudutab kriiside lahendamist, äh, konfliktide lahendamist ja maailmas rahu, kuidas me saame edendada institutsioonide vahelist koostööd, Euroopa Liidu ja valitsuste koostööd selleks, et äh, saada kõige paremat informatsiooni, kõige paremini ettevalmistatud aspekt, äh, e-, eksperte. Äh, härra Tomat, ühe Euroopa hääle tähtsus on oluline, aga Euroopa Parlament hindab jällegi oma sõltumatust läbirääkimiste vahendajana, see võimaldab meil erinevaid viise kasutada läbirääkimiste vahendamise käigus, millist rolli peaks Euroopa Parlament tulevikus silma pidama, silmas pidama ja kuidas anda parlamendi vahendustegevusele paindlikkust. lõpetan siinkohal, annan kõigepealt sõna härra Könichile, siis härra Tomatile ja loodetavasti siis kuuleme ka küsimusi kolleegidelt. okei okay,, well thank you very much, Mr Chairman and uh suur aitäh, härra esimees ja suur aitäh ka selle kutse eest äh, siin teie ees kõneleda ja arutada teiega neid meie arvates äärmiselt olulisi küsimusi. nagu härra esimees on ka öelnud, siis eelmisel aastal võttis äh, Saksa valitsus vastu uued suunised äh, kriiside ennetamise, konfliktide lahendamise ja rahutamise kohta. see on see kõige olulisem strateegiline dokument Saksa valitsuse jaoks, eh, eh, mida me kasutame selleks, et eh, leida ja proovida paremaid lahendusi kriisi haldamises. see on dokument, mida me kasutame selleks, et nii-öelda oma instrumendid teravamaks muuta, et nad oleksid rohkem kohanduvad konkreetsetes kriisiolukordades, kus me töötame selleks, et kokku tuua kõik erinevad võimekused, eh, mis eh, riiklikul valitsusel on reageerimaks konfliktidele. sest et on üks asi, mis minu arvates on kõige olulisem kriisi haldamise käigus, kriisidele reageerimise käigus, ennetamise käigus, kõik sellised asjad, eh, Ehm, see, mida me oleme õppinud minevikust, on see, et mitte ükski üksik instrument ehm, või ükski üksik tegija ei suuda neid konflikte lahendada. me peame seda tegema koos. mõned kutsuvad seda ehm, valitsuslähendamiseks, aga see on selline õppetund, mille meie oleme saanud Saksamaa tegutsemisest erinevates kriisiolukordades. ja teine asi, mida me oleme ka näinud, on see, et äh, me oleme silmitsi olukorraga, kus meil on üha kasvav hulk konflikte ja ühe vähem selliseid konflikte, mis aja jooksul lahenduse leiavad. see kõik võtab oluliselt kauem kui varem ja Välisministeeriumis on, oleme me põhjalikult üle vaadanud Saksa välispoliitika ajal, kui Saksa välisminister Steinmeier teist korda ametisse astus ja see ülevaatamisprotsess on äh, sünnitanud need suunised, millest mina rääkisin. nii et äh, see, mida me oleme valitsuses teinud, on parandada oma koostööd teiste ministeeriumidega, nii strukturaalselt, äh, aga olulisem on veel see, et tuleb vaadata erinevaid instrumente, mis meil on kasutada mitte neid küll äh, kokku liita, aga moodustada nendest äh, kontseptsioon selle jaoks, mida me teha soovime konflikt, konfliktiolukordades. üks olulisemaid asju kriisidele reageerimisel meie jaoks ja see on kirjas ka nendes suunistes, on küsimus, et mis on tegelikult meie eesmärgid, mida me üritame saavutada, kui Saksamaa kriisidele reageerib ja siinkohal on kõige olulisem see, et meil on vaja äh, sellele järgnevat poliitilist protsessi, mis äh, annaks meile äh, raamistiku ülevaate sellest, mida me üritame konflikt, konkreetses konfliktiolukorras saavutada. ja siis me ehitame üles oma instrumendid, et seda protsessi teostada, et see protsess nagu järgneks sellele, see on lihtne põhimõte, aga seda on lihtsam öelda kui teha. ja me peame õppima veel paremini töötama valitsuste vahelisel tasandil, mis ei ole alati lihtne, sest et väga palju institutsioone on asjaga seotud, kõigil on oma kogemus äh, tuua, aga see tähendab ka, et äh, peab aset leidma väga palju diskussioone selleks, et üles leida see ühine strateegia ja ühine operatiivraamistik. teine märkus kui ma ütlen, et mitte ükski institutsioon ei suuda seda konflikti üksinda lahendada, siis see tähendab ka riik, kehtib ka riikide puhul, et ükski riik ei saa ka üksi konflikti lahendada, nii et meil on vaja partnerlusi. ja see, mida meie näeme ja meil on väga hea meel seda näha Berliinis, et äh, mitmetel tasanditel ja toimub selline rahvusvaheline areng, mis küsib äh, samasuguseid küsimusi otsib samasuguseid lahendusi eri suundadest ja sellega võimaldab meil üles ehitada partnerlusi rahvusvahelise kogukonna seas ja institutsioonide seas. näiteks äh, kuna ma olen siin Euroopa Liidu südames, siis Euroopa Liit on küsinud neid samu küsimusi. meil on uus Euroopa Liidu strateegia, see nii-öelda integreeritud lähenemine, mis on äh, oma kontseptsioonilt väga sarnane meie suunistele. meil on Euroopa äh, välisteenistuses uued äh, teenistused üles seatud, minu kolleeg härra äh, Tomat on siin ja me teeme äh, mitmeti koostööd Euroopa Liidu äh, institutsioonidega, Prismiga. Äh, vaatame oma instrumente, mida me saame teha, kuidas me saaksime toestada mingisuguseid poliitilisi lahendusi aga kui me vaatame ka ÜRO tasandit, siis äh, äh, ÜRO peasekretär äh, Antonio Guterres üritab läbi viia reforme julgeoleku ja rahu valdkonnas ja need on ka väga sarnased. tema üritab ÜRO-d muuta sobivamaks kriisidele reageerimise jaoks ja seal on väga sarnased kontseptsioonilised ideed ja viimaseks äh, tahaksin rahvusvahelisel stseenil mainida Maailmapanka, mis on viimase kahe aasta jooksul läbinud väga sügava reformiprotsessi ja äh, loonud äh, Maailmapanga raames sellise üksuse, mis on haavatavus, konflikt, vägivald. ja see on selleks, et Maailmapank suudaks paremini reageerida äh, kriisiolukordadele. ja me oleme üritanud äh, riiklikul alusel paika panna sellise võrgustiku nendest erinevatest institutsioonidest ja jagame erinevaid kontseptsioone, aga töötame ka praktiliselt koos selleks, et oma üleüldist eesmärki saavutada ja reageerida paremini kriisidele ja saavutada paremaid tulemusi. sest et just seda on väga vaja meie arvates ja äh, meie tegevuse, riikliku tegevuse, rahvusvahelise tegevuse taustaks ongi see ja lõpetuseks äh, äh, paar sõna selle peadirektoraadi või osakonna kohta, mille me oleme Välisministeeriumis avanud kolm aastat tagasi. sellel on see väga pikk nimi, mille härra esimees ette luges aga selle nime taga on ka põhjus, need neli elementi, mis äh, seal nimes on, need on tegelikult äh, instrumendid, mis on Saksa välisministeeriumil kriisi haldamiseks kasutada. see on loomulikult ennetamine, stabiliseerimine, konflikti järgne tegevus ja humanitaarabi. ja me oleme keskendunud kõik need instrumendid sellesse, peadirektoraati ja ka kogu eelarve on sinna suunatud, nii et äh, me oleme moodustanud sellise ühtse üksuse, mis äh, operatsioonilises mõttes äh, tegeleb konfliktiolukordadega, toetab poliitilisi protsesse, poliitilisi üksusi ja regionaalseid laudu ministeeriumis ja üks näide Äh, meie tegevusest viimase kahe aasta jooksul on vahendamine, sest et see on jällegi selline asi, mida me oleme siin arutanud. kolm aastat tagasi istusime me maha ja vaatasime oma vahendusportfelli ja Saksamaa rolli vahendamises ja et kuidas me sooviksime seda arendada, kuhu me tahame, et see liiguks. seda ma pidasingi silmas nende tööriistade teravamaks muutmise all. kolm aastat hiljem oleme me loonud äh, hästi töötavad rahvusvahelised sidemed partneritega Euroopa Liidus nii kahepoolselt kui ka Euroopa Liidu institutsioonidega, ÜRO-ga. seal me tegutseme aktiivselt vähemalt neljakümne projektiga, mida Saksamaa vahendamise valdkonnas toetab ja see on väga äh, lai ulatus, me ei taha saada äh, Nobeli rahupreemiat. see ei ole meie eesmärgiks siin, me tahame lihtsalt toetada rahu vahendamise äh, katseid, äh, mida teevad teised institutsioonid, tihtipeale ÜRO, aga mitte tingimata. meil on ka kahepoolsed projektid äh, ja see toetuse ulatus on väga lai. mõnikord see on lihtsalt finantsabi, loodetavasti aga ka Eh, saame anda eh, kontseptsioonilist või piirkondlikku teadmist ja nõu ja samas on ka Saksamaa aktiivselt eh, vahendamisega seotud erinevates protsessides, sellega me ka jätkame. me oleme samuti loonud terve rea koolituskursusi vahendamise valdkonnas. meil on nüüd rahvusvahelised ja riiklikud partnerlused institutsioonidega, kes seda teostavad, sest et meie usume, et vahendamine on üks, aga oluline töövahend mitte ainult äh, kriisihalduse või lahendamise valdkonnas, vaid ka ennetamiseks. vahendamine on ka ennetav tööriist, mida võib kasutada ennetava tööriistana. ja sellel on äh, oluline aspekt siin ja ma tean, et teie parlamendisaadik poliitikud eh, eh, või parteidena võite mängida olulist rolli samuti, vahendamises te olete seda ka teinud. päris palju algatusi tuleb eh, kas parlamentide või parteide poolt läbirääkimistel parlamentide vahel või parteide vahel ja sellest võib olla väga palju kasu. ja see on ka oluline asi. ja nüüd sellega tahaksin oma sissejuhatavad märkused lõpetada, aitäh. aitäh ja nüüd härra Tomat, palun. Uh, thank you very much for uh, having me here and um, if you allow me, I will try. suur aitäh, et mind siia kutsusite Äh, kui lubate, siis äh, räägin teile mõningatest asjadest, mis viimastel aastatel on meie tegevusalas äh, aset leidnud ja mis ka parlamendis toimuvad. nagu öeldi, on meil Euroopa ülemaailmne strateegia, mis on meie raamistikuks, kuidas arutada meie integreeritud lähemist konfliktile ja kriisile. see on meie vastus uuele viisile, kuidas konflikte vaadata kui vaadata, millised on uued kontseptsioonid, äh, näiteks äh, vastupidavus, stabiliseerimine, ka seosed, mis on üsna ebatavalised äh, humanitaar- ja arengutelg, siis meil on uus visioon konfliktidest, mis on oluliselt keerukam kui see, kuidas me asju varem nägime. ja nagu Rüdiger ütles, siis Eh, see on analüüs, eh, mille me oleme läbi viinud Euroopa Liidu globaalse strateegia kaudu, aga eh, teised institutsioonid on seda teinud või teevad seda ka praegu. nagu te teate, siis ÜRO mõtleb selle üle, kuidas muuta konflikti ennetus võtmeprioriteediks. maailmapank ja ÜRO töötavad koos dokumendiga Pathway for Peace, tee rahule, mis, kui seda dokumenti vaadata, siis lõppkokkuvõttes äh, Äh, järeldatakse seal, et konfliktid on erinevad, et me peame olema kaasatud kõikidesse konflikti etappidesse ja et meil on vaja selle jaoks integreeritud lähenemist. ehk siis see on sama kontseptsioon, mis Euroopa Liidu globaalsel strateegial. samasugune protsess äh, käib ka enamikes meie liikmesriikides, see priviligeeritud suhe, mis meil on Saksamaaga, on Saksamaa poolse analüüsi tulemus äh, Äh, ja saadakse aru, kui oluline see kontseptsioon, selle põhjal loodi ka see teie peadirektoraat. me oleme alustanud sarnast analüüsi ka kodanikuühiskonnaga, kes on meie jaoks äh, otsustava tähtsusega partner integreeritud lähenemises, nii et me oleme üha rohkem kodanikuühiskonda kaasanud oma analüüsidesse ja oleme organiseerinud ka terve rea sündmusi koos EPLO-ga Euroopa rahu arendamise sidebüroo äh, siin Brüsselis, äh, mis tagaks, et äh, see ei ole ainult kontseptsioon ja ametlik analüüs, vaid et sellel oleks ka operatiivsed tagajärjed. Prism, see üksus, mida ma siin esindan, on reageering sellele meil on, tahaksime saada holistlikku ülevaadet konfliktidest ja kriisidest ja eesmärgiks on meil olla ka keskuseks kõigi erinevatele osapooltele äh, Euroopa Liidu tasandil, me töötame koos komisjoniga, liikmesriikide ja nõukoguga üha rohkem on meil ka kontakt parlamendiga ja Gerald, kes on siin, on meie äh, loomulik partner. meil on äh, olnud ka parlamendi ametnikega arvamuste vahetust selleks, et Äh, panna struktuur paika ja tagada koostöö. see ei muuda kuidagi institutsioonide mandaati, me lihtsalt tahame tagada, et äh, operatiivtasandil töötame me kohapeal koos. tahaksin äh, mainida kolme peamist teemat, mis on sarnased sellele, mida rääkis Rüdiger, aga meie perspektiivist. kõigepealt konfliktiennetus meil on kontseptsioonidokument, eh, mida me hetkel nõukogus arutame, eh, kus me oleme mõningate mõtetega välja tulnud. esiteks, eh, et pidada poliitilisi diskussioone konfliktiennetuses. üks konfliktiennetuse oluline element on ennetav poliitiline tegevus. selleks on vaja poliitilist tahet ja seda me tahaksime nõukogus näha üha rohkem. tahame sisse seada konfliktiennetus fookuspunktide võrgustiku, kõrgematest ametnikest igalt poolt Euroopast ja institutsioonidest äh, on riike, kes on sellise ametniku juba paika pannud, nii et see on võrgustik, mis on oluline selleks, et oleks tagatud äh, sidemed institutsioonide ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. tahaksime üha rohkem üles ehitada Euroopa äh, liidu võimekust konflikti analüüsi valdkonnas. see on oluline, kui me konflikti siseneme, et me teaksime, mida me teeme ja kuhu me läheme. Prism on seda algusest peale üles ehitamas, et meil oleks endal olemas selline võimekus, et me ei peaks seda kuskilt väljast sisse ostma, vaid et me saaksime, et meil oleks endal konflikti analüütikud koos komisjoniga üritame me ka vaadata, kuidas oleks võimalik äh, üha rohkem siduda poliitikat ja programm, programmi tegevust. Need kaks asja on mõlemad olulised äh, ja see kõik on seotud ka selle keskusega, et kok-, millest ma ka varem rääkisin, et äh, kõik, kogu erinev ekspertiis kokku koguda. üks konfliktiennetuse element, mis on oluline ja on oluline ka parlamendi jaoks, on valimised ja teil on loomulikult oluline roll mängida ja see on üks selline element, millele on oluline keskenduda konfliktiennetuses. valimised on alati äh, iga riigi jaoks selline keeruline punkt ja sellele, see tuleb teedetud tähelepanu pöörata. me äh, tahame selles valdkonnas töötada ka teiega, esimest korda me andsime välja koolitusvahendid valimisvaatluseks Zimbabwes, keskendume konfliktitundlikkusele ja jätkame siis ka järgmiste valimisvaatlusmissioonidega, kui meil on selle jaoks piisavalt rahastust. aluseks on siin mõte, mida me arutasime parlamendisaadik Prošakiga, kes tegeles Keenias ja tema vahetas meiega mõtteid oma kogemuste alusel vahendamine ja siin tahaksin öelda, et me oleme välja arendamas vahendamise toetuse võimekust Prismis ja siin on meil liikmesriikide toetus, kes annavad meile oma ekspertiisi, aga meil on ka töövahendid, paindlikud töövahendid, mis võimaldavad meil toetada vahendamistegevust igal pool maailmas. peamiselt kaks töövahendit, üks on raamleping, mille eest tahaksin tegelikult tänada, tänada parlamenti sest et äh, see oli teie otsus meile selline töövahend anda, selle eelarve on väga väike, aga see võimaldab meil koheselt rahastada vahendus- või rahu arendamise tegevusi. nii et suur aitäh selle eest, see oli väga vajalik ja teine töövahend, mille me oleme välja arendanud koos äh, FBI väljaarendamisega, mis on Hermes ja see võimaldab meil toetada vahendusprotsessi väljaspool Euroopa Liitu kolmandate osapoolte puhul üks näide sellest, kuidas see võiks töötada, näiteks Kesk-Aafrika Vabariik, äh, seal oli äh, vahendusprotsess, mida juhtis Aafrika Liit, äh, mida oli vaja toetada ja siis meie raamlepingu kaudu andsime me ühe eksperdi presidendile ja tema andis presidendile ideesid selle kohta, kuidas see võiks töötada ja siis teise vahendi kaudu rahastasime me neid jätkuvaid diskussioone teen väga lühidalt. ja viimane punkt puudutab stabiliseerimist, mida mainiti ja siin on uus kontseptsioon, mille me hiljuti oleme välja arendanud. meie jaoks on stabiliseerimine selline töövahend, mis võimaldaks meil ennetada konflikti ja vägivalda enne seda, kui need tõusetuvad, ehk siis saata Euroopa Liidu ja liikmesriikide eksperte koha peale eh, nendesse kohtadesse, kus on oht, et eh, tekib vägivald, selleks et eh, Äh, konfliktiga enne tegeleda. näiteks Kesk-Malis on meil selline projekt ja see on juba väga hästi vilja kandnud, äh, sest et kohalikke võime on aidatud äh, kriisiallikatega tegeleda Kesk-Malis. aitäh! aitäh! kallid kolleegid, meil on umbes kümme-viisteist minutit aega, kolm kõnelejat, neli kõnelejat. nii et üritame jääda kahe-kolme minuti piiridesse ja alut-, alustame proua Postist. suur tänu, suur tänu kogu selle teabe eest. mina olen äh, Euroopa Liidu äh, võimekuse äh, raportöör konfliktiennetuse küsimuses ja vahenduse küsimuses, loodetavasti saan teiega ühenduses olla ka kogu selle protsessi käigus, suur tänu ja sel nädalal kohtusin Euroopa Liidu äh, rahu kindlustamise äh, kontaktametiga ja jätkan nendega ühenduses püsimist kogu selle töö käigus. üks variraportööridest roheliste hulgast on ka samuti täna kohal ning ähm, rääkisime erinevatest teemadest. raportis on meil ähm, tuleviku tegevuskava, äh, räägime paremast koordineerimisest instrumentide ja liikmesriikide vahel, rääkisime varase hoiatuse äh, instrumendist, rääkisime sellest, et noorsugu tuleks rohkem kaasata, et naisi tuleks rohkem kaasata, äh, rääkisime, see oli väga oluline, sellest, et meil peaks olema pikaajaline poliitiline eesmärk ja mida me ja rääkisime ka paremast koordineerimisest pealinnade vahel ning nende vahel, kes kohapeal tööd teevad. rääkisime sellest, et meil on vaja poliitilist tahet, et toetada konfliktide ärahoidmist ning vahendustegevust ning investeerida sellesse täiel määral. rääkisime vahendamisteenitusest Euroopa Parlamendi liikmetele ja rääkisime paremast koostööst erinevate üksuste vahel, rääkisime konflikti ennetusest laiemalt. rääkisime kaubandusest ja keskkonnast. rääkisime sellest, kuidas analüüsida tulemusi, kuidas vaadata, mis toimib, mis ei toimi, et see oleks samuti paigas ning äh, rääkisime päris palju lepitusest, see on väga tähtis teema, rääkisime usalduse ehitusest. niiviisi, et ähm, niisiis algaski meie töö. ja ma arvan, et äh, detsembri, detsembrikuus hakkame me raportit äh, kirjutama ning mul oleks väga hea meel, kui ma saaksin teiega tulevikus ka ühenduses olla suur tänu, roheliste nimel palun vabandust, ühe asja siiski unustasin, rääkisime ka sellest, kui oluline on koolituse pakkumine nendes piirkondades, kus on vaja demokraatiat ja Euroopa Liidu väärtusi tugevdada. rohelised ja proua Valero, palun. suur tänu, mul oli väga hea meel kuulda teie suunistest, sellepärast et tahtsin just nende kohta teilt küsida ja jätkan samal teemal küsimist tegelikult, aga, aga ma tahaksin küsida, et äkki meil võiks olla midagi sellist Euroopa tasandil. see küsimus on suunatud teile mõlemale ja siis tahtsin küsida ka veel SIFi kohta, mis on nii-öelda täitevamet. võib-olla võiksime selle teema kallal Euroopa Parlamendis tööd teha ning võib-olla sak-, esimees võiks selle ette, seda ettepanekut tutvustada. ning ma tean, teie peaminister äh, Gabriel ütles, et meil on vaja PESCO plussi tsiviilkaitse küsimuses ja välisminister äh, samuti toonitas, et meil on vaja Euroopa äh, tsiviilkorpust, tsiviilrahukorpust, seda mõtet, selle mõtte tõstatas ka meie endine liige Aleksander Langel tuhande üheksasaja üheksakümne neljandal aastal. seda on analüüsitud ka ühes uurimuses teostatavusuuringus, mille, mis meil õnnestus kätte saada Euroopa Parlamendis, kui teil seda pole, siis võime ka teile selle edastada. ja me oleme samuti selle mõttega päris palju mänginud Rootsis, seda tõstatanud ja võib-olla võiksime siis teha koostööd sakslased ja rootslased. võib-olla see oleks mõte, mille poole püüelda Euroopa Liidu tasandil. ning me peame ka õppima oma varasematest äh, välispoliitilistest kogemustest ning mis puudutab konfliktide ärahoidmist, siis äh, tegemist on tegevusega, millele paljud tähelepanu ei pööra, välja arvatud ähm, juhul, kui see on päris edukas, äh, siin parlamendis me räägime tegelikult rohkem sõjast ja konfliktidest kui rahust ja tegelikult meie eesmärgiks on julgeoleku ning kaitsetegevusega just nimelt rahu. ükskord ma lugesin dokumenti, iga kord, kui oli kuskile kirjutatud kaitse, siis ma otsustasin püüda müü-, muuta see sõnaga rahu. ja dokumendi lõpuks tegelikult äh, sellisel juhul on lahendused hoopis teistmoodi, kui me oleme suunatud rahule, selle asemel, et meie tegevus oleks suunatud kaitsele. nii et sellist äh, harjutust võiks igaüks meist aeg-ajalt teha. kas meil ei olnud kolm minutit kõneaega? kaks ja pool mm. -hmm. jah. üks küsimus ka igal juhul äh, raha kohta. stabiilsuse ja rahu vahendid on vähendatud, mida teie sellest arvate? me näeme, et seda on, seda on vähendatud. suur tänu! väga palju, oleks mulgi kommentaare, aga ma ei tee. inimesed, kes äh, on huvitatud kaitsest, on huvitatud ka rahust, mina mingisugust vastuolut nende kahe vahel ei näe, aga äh, proua Lösing. Äh, jaa, nõustun sellega, mida proua Valero lõpus mainis. nimelt Euroopa Liidu poliitikas üritatakse tähtsustada rohkem julgeolekupoliitikat, kaitsepoliitikat ja see tähendab, et liigutakse eemale tsiviilmissioonidest. proua Mogherini mainis uut instrumenti Euroopa rahuasutust ning see, see ei tegele enam tsiviilkonfliktide, tsiviilkonfliktide äh, lahendamisega, vaid armeede toetamisega, ehk siis äh, kui, ku-, kuigi seal instrumendis on sees sõna rahu. Euroopa Liit, liidus räägitakse ka erinevate välispoliitiliste instrumentide vahelisest äh, koostoimimisest ma sooviksin ma sooviksin, et sellega edasi minnakse, aga tundub, et nende instrumentide Neid, neid, neid instrumente on kokku üle kahekümne, nii tsiviilinstrumendid, ennetusinstrumendid näiteks tsiviilkontroll äh, sõjaväe üle, rahvusvaheliste tribunalide toetus, äh, uurimiskomisjonid, demobiliseerimine, äh, lapssõdurite toetamine ja nii edasi ja nii edasi. ma sooviksin küsida teie arvamuse kohta ja selle arengu üle Euroopa Liidus ning sooviksin ikkagi rõhutada, et et äh, meil ei ole neid äh, summasid äh, lõpmatult, sest kui ühele valdkonnale antakse rohkem, siis see toimub teise valdkonna arvelt. aitäh, kolleegid, mulle anti nüüd teada, et tõlgid hakkavad lahkuma, kell on kaksteist kolmkümmend. senikaua, kuni nad siin on, saate rääkida emakeeles, aga edasi läheme inglise keeles, niikuinii lõpetame tegelikult üsna kohe